lugupeetud kolleegid, tervitan teid tänasel kohtumisel ja sooviksin koosolekuga alata, kui härra Kaaler annaks selleks ka võimaluse. <laughs> Grazie. <laughs> Ich äh, möchte unserer mit- ma sooviksin meie ridades tervitada Vietnami Inimõiguste Komitee esindajad ja demokraatia esindajad Vietnamis äh, Rau Fo ja Niid ja teda saada proua Faulkner, tere tulemast. ja äh, nad on, äh, ühendavad siis ka rahvusvahelist inimõiguste organisatsiooni, neid esindab Jean Maurice ja äh, nad on esitanud ka aruande, mis äh, käsitleb siis inimõiguste olukorda Vietnamis ja suur tänu selle aruande eest ja suur tänu ka selle eest, et olete jõudnud täna siia meie kohtumisele. proua Faulkner võtab ka mõndadega meist ühendust äh, selleks, et ta saaks siis ka nendes aruteludes ja kohtumistes äh, rääkida sellest aruandest, nii et palun äh, hoidke oma uksed avatud. nüüd päevakorrapunkt number kolm. Need, kes kuuenda ja seitsmenda novembri protokolli on lugenud, neil on nüüd võimalus ka toetada, kinnitada see protokoll. ülejäänud võivad selle protokolli kinnitamise vastu hääletada. ja nüüd äh, Põhja-Korea. ma arvan, et me peaksime seda arutelu pidama, sellepärast et arengud on vägagi huvitavad. härra Barrel äh, teeb meile ettekande ja ka Royan, härra Royan räägib meile kõige viimastest äh, arengutest ja Euroopa Liidu vastusest. ja kuna Põhja-Korea mm, valitsus endiselt jätkab teiste riikide ohustamist ja äh, tuumakatsetuste läbiviimist, siis äh, me peame arvestama ka Põhja- ja Lõuna-Korea vaheliste suhetega ja me, ja seetõttu on kokku kutsutud ka rahvusvaheline konverents ning äh, me oleme näinud väga palju pettumust tekitavaid arenguid viimastel aastatel ja me oli, nägime kaks nädalat tagasi, et äh, kolmas kõik, seni kõige ähm, tugevama äh, tuumalõhkeainega katsetus viidi läbi äh, tuuma energia Põhja-Korea äh, äh, valitsuse sõnul on ähm, edasi minemas ja ja mm, paanika on täiesti põhjendatud selles osas, et Põhja-Korea jätkab oma ähm, tuumakatsetuste läbiviimist ja mm, ja uus äh, liider Kim Jong-un äh, endiselt toetab tuumakatsuste läbiviimist, nii et äh, on eriarvamusi ja me peame ka vaatama, millised võivad olla edasised arengud, arutame need ja seetõttu oleks tõesti väga huvitav kuulata ka teiste kõnelejate arvamusi selles osas ja me peaksime ka selles küsimuses lühikese arutelu pidama. ja sellepärast, et sellel võib olla ka edasisi mõjusid. Äh, kas on mingisuguseid probleeme? ei ole sugugi mitte probleemi, et tegelikult on see äh, väga hea äh, meel teie teadannete üle, ma lootsin, et et äh, mainite oma sissejuhatusest ka, et Janis Kasselidis, meie endine kolleeg, on äh, mainit-, on saanud ka Küprose välisministriks, ma lootsin, et te vähemalt äh, avaldate oma heameelt selle üle. ma teen seda siis, kui ma soovin, jäta palun see minu otsustada, millal ma seda teen. aga aitäh selle eest, et oled ajalehte lugenud uh,. Now... ja sõna saab nüüd härra Fabrice Farrel, palun um,. Good afternoon uh,. Thank you very much, Mr Chairman and thank you uh, for the opportunity to bring suur tänu ja suur tänu selle võimaluse eest teie komisjonile rääkida viimasest arengust äh, seoses äh, Põhja-Koreaga ja Euroopa reaktsioonist. Te tegite väga hea kokkuvõtte olukorrast. Põhja-Korea on äh, varem olnud tsükliliselt äh, kord äh, vastanduv, kord rahulikum ja see vastandumine sageli süveneb liidrite vahetumisel, nagu te teate, Hiinas, Lõuna-Koreas, Jaapanis on toimunud valitsuse tasandil suuri muutusi ja võib-olla selline agressiivne äh, lähenemine on äh, võib-olla äh, mõeldud selleks, et uusi naaberriikide liidreid, äh, et neile oma koht kätte näidata. ja viimane areng võib-olla on ka seotud just selle käitumismustriga, mainisite uut Põhja-Korea liidrit, alguses helitati lootusi, et Kim Jong-un, kes asendas oma isa ametikohal umbes aasta tagasi, toob endaga kaasa positiivseid muutuste tuuli, aga paistab, et need lootused olid põhjendamatud. enam ei räägita majandusreformidest ja keskendutakse jällegi sõjalisele doktriinile. nagu te teate, kaheteistkümnendal detsembril katsetati ballistilisi äh, rakette ja sellele järgnes äh, kaks nädalat tagasi tuumakatsetus, äh, hoolimata sellest, et rahvusvaheline üldsus valjuhäälselt kutsus üles tuumakatsetust mitte läbi viima. väga palju tehnilisi üksikasju pole teada selle testi kohta. nagu te ütlesite, seismilise reaktsiooni ulatus näitab, et plahvatus oli suurem kui kahe eelmise testi või tuumakatsetuse korral kahe tuhande kuuendal ja kahe tuhande üheksandal aastal. kahe eelmise tuumakatsetuse puhul rakendati plutooniumi, nagu arvatakse, nagu te teate, kahe tuhande kümnendal aastal tuli välja, et Põhja-Korea Äh, tegeleb ka uraani rikastamise pro programmiga ja see tekitab äh, tõsist probleemi, tõsist muret. aga praegusel hetkel äh, pole mingisuguseid tõendeid selle kohta, milliseid tuuma, millist tuumaainet kasutati viimase tuumakatsetuse puhul. siis veel väärib tähelepanu see, kas Põhja Korea suudab aga piisavalt kerge ja väikese ballistilise raketi äh, välja arendada, nad on, äh, praegu ei tea, kas äh, senised Põhja-Korea avaldused on tõesed või mitte, neil puudub tausta kontrollimise võimalus ja kõigele sellele on eelnenud Põhja-Korea poolt ähm, mitmete rahvusvaheliste kohutuste eiramine, sealhulgas ka ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide eiramine, samuti tuleb arvesse võtta asjaolu, et Põhja-Korea tuumaprogramm on selgeks ohuks ning äh, sedasama on ka võimalik tuumaseade. Äh, loomulikult see tekitab äh, Ida-Aasias tõsiseid pingeid ja aitab kaasa piirkondlikule ebastabiilsusele. üks positiivne asjaolu, mida tasuks esile tõsta, on see, et rahvusvaheline üldsus reageeris tuumakatsetustele ühtselt. üle kaheksakümne riigi tegid avalduse, kus mõisteti tuumakatsetused hukka ja tõesti on oluline see, et rahvusvaheline üldsus jätkab Põhja-Korea tegevuse hukkamõistmist. Euroopa Liit ise on samuti mõistnud hukka kõik, kogu Põhja-Korea provotseeriva käitumise, Euroopa Liit tegi seda kiiresti, nii et pärast detsembri satelliidi katsetust kui ka pärast tuumakatsetust. ka nõukogu võttis vastu järeldused kaheksateistkümnendal veebruaril, kus selline tegevus mõisteti hukka. rahuline on rõhutada ka see, et tuumarelva e-, e-, e-, loomulikult Lõuna-Korea, Jaapan, Ameerika Ühendriigid on mõistnud selle hulka, kuid ka Hiina äh, on mõistnud selle hulka, see on märkimisväärselt rohkem tähelepanu vääriv. Hiina on öelnud, et, et sellised katsetused on vastuolus rahvusvaheliselt vastu võetud põhimõtetega ja Hiina mõistab need sügavalt hukka. nii et äh, ka Hiina äh, seisukoht ühtib rahvusvahelise üldsuse seisukohaga, aga on äh, veel teadmata, kas sellega kaasnevad ka mingisugused poliitilised muutused Hiina uute liidrite juhtimisel. praegu on nad peamiseks tegevuse keskpunktiks ÜRO Julgeolekunõukogu ja New York. kui tuumakatsetused läbi viidi, siis ÜRO Julgeolekunõukogu ütles, et alustatakse kohe äh, vastavate meetmete väljatöötamist äh, ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni näol pärast detsembri satelliidi käivitamist kulus resolutsiooni vastuvõtmiseks kuu aega, nii et tõenäoliselt ka seekord läheb mõnda aega ennem, kui sisukas tekst valmis saab. ja Euroopa Liidu roll selles kontekstis on kaitsta tuumarelva leviku täielikku peatamist ja toetada rahvusvahelisi äh, sank-, sanktsioone, mõista hukka sellised provo-, provotseerivad meetmed ja kaheksateistkümnendal veebruaril võttis nõukogu vastu äh, ka esimesed meetmed, äh, millega rakendatakse ÜRO peasekret-, Carteri resolutsiooni äh, meetmeid ning lisatakse Euroopa Liidu poolsed sanktsioonid äh, finantssektorist, äh, samuti ballistiliste rakettide tööstusele tehtavate ainete tarned. ja samuti peab jätkuma töö Hiina ja Venemaaga, kellel on tähtis roll usaldusväärse ja tõhusa rahvusvahelise reaktsiooni väljatöötamisel ja esitamisel. Euroopa Liit jälgib ka tähelepanelikult inimõiguste olukorda Põhja-Koreas. nagu te teate, inimõigusi rikutakse Põhja-Koreas ja meil on meie eesmärgiks on sõltumatu inimõiguste rikkumiste uurimise mehhanism äh, välja töötada, mis aitaks inimõiguste olukorda selles riigis parandada. proua Komes, palun. suur tänu, lugupeetud esimees ja suur tänu meile välistalituse, välistalituse esindajale selle sõnavõtu eest. ma usun samuti nagu ka teised, et see viimane tõsine provokatsioon Põhja-Korea poolt väärib meie tähelepanu. me ei saa sellest lihtsalt mööda minna ja ma kardan, et mm, hukkamõistust kui sellisest lihtsalt ei piisa. tegemist oli provokatsiooniga, millel on äh, tõsised tagajärjed, äh, see näitab, et äh, Põhja-Koreal on äh, tuumarelvaga seotud kavatsusi ning äh, murettekitav on ka kahetsusväärne, ilmselt vilets olukord inimõiguste vallas. me peame tegema midagi, mis aitaks võidelda selle vastu, et Põhja-Korea juh-, juhid käituvad äh, nii vastutustundetult ning on valmis äh, praeguses äh, rahvusvahelises kliimas seda teed jätkama. ma arvan, et väga paljud meie hulgast, väga paljud Euroopast, väga paljud Ameerika Ühendriikidest usuvad, et Hiina lepib sellega. Äh, aga paistab, et ei lepi, sellepärast et Hiina on leit-, liitunud nendega Põhja äh, äh, ÜRO Julgeolekunõukogus, kes sellist käitumist hukka mõistavad, kuid Hiina ei suutnud sellist tegevust siiski peatada ega suuda tõenäoliselt peatada ka võimalikke järgmiseid arenguid. minu küsimus valistalituse esindajale on, et milline on teie hinnangul Hiina roll? loomulikult Jaapani, Ameerika Ühendriikide ja Lõuna-Korea reaktsioonid olid äh, iseenesestmõistetavad. Neil ei ole tegelikult äh, suurt mõju sellele, selle üle, mis Põhja-Koreas toimub nüüd, äh, kus see uus noormees on võimuohjade juures. kõige tähtsam on Hiina, mida meie siis ütleme omalt poolt hiinlastele, mida meie Hiinalt ootame ja millised on võimalused, et Hiina ka praktikas äh, rakendab oma mõju ja et Hiinal õnnestub Põhja-Korea liidrid, liidreid mõistusele kutsuda ning sundida neid äh, rahvusvahelisest õigusest kinni pidama ka tuumarelva leviku äh, peatamise küsimuses. Erkko Katsin suur tänu! sellised arvamuste vahetused on väga olulised, aga kahjuks niikaua, kui sellised arutelud on avalikud, ei saa me eeldada, et äh, siin äh, öeldakse midagi olulist või et me jõuame mingisuguste äh, järgnevate sammude osas kokkuleppele. oluline ei ole mitte Hiina roll, vaid meie jaoks on oluline, et et me teaksime, mis on nende tuumakatsetuste eesmärk. sellest aga saame rääkida ainult siis, kui kõik asjakohased andmed on meile kättesaadavad. Põhja-Koreal on uus juht ja me võime siin äh, teha oletusi selle kohta, mida ta kavatseb teha, kas ta ähvardab kedagi muud peale oma riigi või üritab äh, ta lihtsalt äh, oma sõjaväe üle täielikku kontrolli saada või valmistub ta oma riiki ette nendeks hädavajalikeks äh, reformideks, sillutades maad sellele, kuhu tema tahab reforme suunata. me peame nende küsimuste üle arutama aga ja enne seda võime me lihtsalt mõista praegust tegevust hukka hukka ja rakendada sanktsioone, mis võivad kanda vilja, võivad ka mitte kanda vilja, aga mina tahaksin pisut enamat, ma tahaksin pisut rohkem üksikasju ja ennekõike tõsiasju, vähem selliseid tingimusi, tingimuslikkust võrreldes sellega, mida välistalitus siiamaani on meile edastanud. kui me oleme nii nõrgad oma analüüsis, siis võib-olla oleks asjakohane kutsuda siia mõned liikmesriikide ministeeriumite esindajad või ministrid, kellel on saatkonnad Põhja-Koreas ja võib-olla me peaksime nendelt uudiseid küsima. mina omalt poolt leian, et kõik see, mida ma olen siiamaani kuulnud, ei ole piisav selleks, et üldse mingisugust arutelu pidada, rääkimata siis järeldustest või soovitustest. see on lihtsalt jutt jutu pärast ja see ei ole Euroopa Liidu ülesanne. kui tegemist on nii tähtsa provokatsiooniga. härra Tänak, suur tänu, lugupeetud esimees, härra Katsin see, kui see kuulamine oleks olnud salastatud, ei oleks me siin kuulnud midagi muud kui äh, nüüd, kus see on avalik, sellepärast et salastatud koosolekutel pole mulle kunagi midagi öeldud, mida ma ei oleks ajalehtedest juba lugenud. me teame, et Põhja-Korea on elajalike standarditega režiim ja kolmanda põlvkonna Kim on sama hull kui tema oma vanaisa ja ma olen Põhja-Koread siin parlamendis juba kümme aastat hukka mõistnud, aga suurt midagi pole muutunud viimased tuumakatsetused olid selgelt provotseeriva loomuga ja murettekitav on see, et nüüd äh, paistab, et neil on nii plutooni kui ka äh, uraanipõhised relvaprogrammid ja ei lähe kaua, kui nad äh, võtavad kasutusele ka kaugmaaraketid ja Kim Jong-un on veendunud, et tal on vaja selliseid äh, relvi selleks, et ta oleks täielikult karistamatu äh, igasuguste välissanktsioonide poolt ja Põhja, Lõuna-Korea uue presidendi äh, ametisse pühitsemine andis suurepärase ajastamisvõimaluse, aga üldiselt Põhja-Korea käitumine on äh, ette ennustamatu ja alati ohtlik. kahjuks aga Euroopa Liit ja läänemaailm saab väga vähe teha, ainult Hiina Vabariigil on oma mõjuvõimalused, aga isegi neil on ainult piiratud tegevusvõimalused selleks, et äh, Kim Jong-un'i äh, vastut-, režiimi vastutusele võtta ja ma loodan, et äh, mingil hetkel lihtsalt see režiim hakkab seestpoolt lagunema, sellepärast et rahval saab sellisest diktatuurist villand, aga kogemused on näidanud, et väljastpoolt me olukorda muuta ei saa. suur tänu! suur tänu! härra Kaczin, teil on õigus me ei saa ei avalikel ega ka mm, suletud koosolekutel tegelikult äh, mitte midagi rohkemat teada. sellepärast, et me oleme siin praegu sellises faasis, kus meil on küll olemas äh, üldised äh, tõsiasjad, varem nimetati seda Kremli astroloogiaks, selliseid prognoose ja siis äh, tollal väga suurest tarkusest lähtuvalt tehti igasuguseid prognoose, aga keegi midagi täpselt ei teadnud, kõikidel olid ainult väikesed äh, faktikillud teada äh, ja, ja praegu on olukord sama, sest teie ka ütlesite, et on olemas võimalus, et Põhja-Korea uus liider küll esineb väga karmilt ja tugevalt ja üritab siin oma režiimis äh, tugevaid seisukohti äh, saavutada selleks, et äh, näidata siis, jõuda sinna, kuhu ta soovib jõuda oma arengutes. aga sellise režiimiga on meil juba tihti kehvi kogemusi olnud. aga me peame igal juhul arvestama ka sellise võimalusega. aga see toimib ainult sellisel juhul, kui me nendele tegevustele, mida läbi on viidud, ka vastavalt reageerime, kui see vajalik on. nii et eh, kui üks pool kõik igasugused kokkulepped eh, rikub ja mm, ei arvesta üldsegi selle mm, vähegi mõistva suhtumisega teistelt poolt, eh, siis sellises olukorras me võime sattuda olukorda, kus on olemas nii pomm kui ka rakett nii et ma tean, et nad juba töötavad selle suunas, et pomm ja rakett kokku panna. ja et seda, neid pommi saab siis loomulikult ka vastavalt kasutada ning ning kui selliste tegevustega jätkatakse, siis võib väga dramaatiliste sündmusteni viia ja see ka Hiina ja Jaapani saarekriisi kindlasti pingestab. kui ma näen, et Indoneesia, Filipiinid äh, väga suure uudishimuga vaatavad äh, selle piirkonna arengut ja kui ma peaksin selle veel kõige hullema stsenaariumiga sõitma, et ka Iraan jõuab tuumapommini, siis arengud võivad väga-väga kiiresti edasi minna. nimelt, et, et, et ülejäänud äh, riigid, kes ei kes ähm, on siis sattunud nende riikide mõjuvõime alla, üritavad ise ka tuumapommini jõuda. näiteks äh, Egiptus, et nimetada üks riik ja, ja ongi meil olemas juba globaalne stsenaarium, mille kohta võib öelda, et äh, tuumarelva mitteleviku pakt äh, tuleb lihtsalt prügikasti visata. et sellest võib tekkida selline areng, et tuumapommist saab kõikide nende normaalseks tavavarustuseks, kes arvavad, et nad äh, suudavad seda endale võimaldada, nii et äh, sellest äh, tuleb isegi ähm, hullem areng kui see, mis praegu Põhja-Koreas on ja see, ja see loomulikult muudab dramaatiliselt ka kogu piirkonna olukorda. ja kui seda ähm, siduda veel ka ähm, sõjamereväe väljaarendamisega siis millised äh, võimunihked äh, seal veel aset leiavad, me peame seda kõike ju kontekstis vaatama. ja sellisel juhul me võime seista tõesti väga dramaatiliste sündmuste ja arengute äh, lävel, nii et ma ei tea, kas me oleme selliste arengutega arvestanud. nii et ähm, nii et siis nad mitte ainult majanduslikult ei arene dramaatiliselt, nii nagu me viimased kümme aastat oleme seda näinud, vaid ka, vaid ka sõjavägi areneb äh, väga kiiresti edasi, nii et see võib tõesti väga dramaatiliste arenguteni viia. kas välisteenistus soovib veel midagi öelda? suur tänu, äh, lisan veel paar sõna siia Te mainisite kriminoloogiat, see on hea viide, ma arvan, et Pyongyangi loogia on veelgi keerulisem, see on üks maailma kõige salatsevamaid riike ja väga raske on saada infot selle kohta, mis seal riigis toimub, kõik on meil siin spekulatiivne, meil on seal mõned saatkonnad ja mõned liikmesriigid on Pyongyangis esindatud, ning me saame neilt mõningat infot, kuid samas peame tunnistama, et Euroopa Liit ei ole esirinnas sellel teemaga seoses, me ei ole kuuepoolsete läbirääkimiste üks osa, meil ei ole seal julgeoleku kohalolu selles piirkonnas ja me püüame aidata kaasa rakettide ja äh, tuumaprogrammi väljatöötamist selle, selles piirkonnas vastavate meetmetega. mis puudutab Hiina rolli, siis ma arvan, et mitu liiget äh, viitas siin hästi sellele, et äh, Hiina mängib selles piirkonnas määravat rolli. Hiina, nagu öeldakse, mõjutas tugevalt eh, Põhja-Koread, et nad ei viiks tuumakatsetust veebruarikuus läbi, kuid Põhja-Korea siiski tegi seda, nii et Hiina mõju suurus Põhja-Koreale näib samuti olevat piiratud. avalik reaktsioon Hiina poolt ja tuumakatsetuse hukkamõistmine näitab minu meelest teatavat ärritust nende poolt oma naabri käitumise üle, kuid Hiina on nüüd dilemma ees. Neile ei meeldi, et neil on ennustamatu poliitiline režiim Pyongyangis, kellel on tuumaprogramm ja samas ei meeldi neile idee, et see režiim võiks kuku, kokku kukkuda, nii et Hiina on keerulises olukorras oma poliitika sõnastamise osas, sest siin ei ole head äh, lahendust välja pakkuda hetkel ja viimane märkus, üks parlamendiliige mainis siin uut äh, Lõuna-Korea presidenti proua Parki, kes äh, täna ametisse vannutati ja tema rääkis usalduse ülesehitamisest Põhja- ja Lõuna-Korea vahel ning me jääme ootale, kuidas Pyongyang sellele uuele poliitilisele lähenemisele reageerib, mis on Põhja, Lõuna-Koreas siis praegu sündimas. aitäh! aitäh, härra Katsin, palun! Uh, tahtsin reageerida sellele, mida komisjon ütles. kõik provokatsioonid, tuumakatsetused ja raketikatsetused on olnud ühe eesmärgiga uuendada dialoogi Põhja-Koreaga. üheks selleks võimaluseks on kuuepoolsed läbirääkimised seal eh, soovitakse alati muutuda asjakohasteks ning kui meil on võimalik sellega dialoogi pidada, siis see on ka asjakohane, kuid põhiline küsimus on, kuidas me vastame, kas me oleme osa tulevikus kuuepoolsetest läbirääkimistest või tahame lihtsalt eemalt vaadelda, nagu me praegu seda teeme. ja mina ütleksin, et see arutelu siin on illustratsiooniks meie võimekusele ning see ei ole väga palju tõotav. me ei käitu praegu väga asjakohase partnerina, sellepärast ma tahaksin paluda, kui võimalik, vastust küsimusele, kas me vastame positiivselt sellele üleskutsele, et meid dialoogi kaasata või mitte, aitäh. well, I mean, Katrin, I, I... härra Katšin, ma tean, et teil on kõige paremad äh, kavatsused maailmas, kuid mina ei ole nii jälginud Põhja-Korea sündmusi üle kümne aasta ja ning Põhja-Korea ei tea isegi, mis asi on Euroopa Liit ja nad ei ole meist huvitatud äh, kõik, mida nad teevad, kui neil on üldse mingisugune tagamõte, tavaliselt ei ole, on suunatud Ameerika vastu, neile huvi on ainult see, kuidas ameeriklased reageerivad, nii et mõte, et meie võiksime osaleda kuuepoolsetes äh, läbirääkimistes ning olla nähtavad Põhja-Koreas, ma ei taha muidugi teile pettumust valmistada, kuid see on lihtsalt unistus, sellepärast et dialoog nõuab kahte osapoolt ning äh, ma arvan, et nad ei ole huvitatud meiega läbirääkimisest. Nende ainuke missioon on Berliinis, nii palju on nad huvitatud Euroopa Liidu ja Euroopa Parlamendi tegevusest, aitäh. Eh, eh, härra Tänak. Teil on selline võime, et te panete mind toetama, ennast toetama küsimustes, kus ma tegelikult ei soovi teisi toetada. ma arvan, et eh, see ei ole praegu see olukord, kus me peaksime läbirääkimiste formaati muutma hakkama. aga ma leian, et Euroopa Liit mängib siiski teatavat rolli eh, Põhja-Korea jaoks, nii nagu mina tean. ja seetõttu ma ei sõitnud ka Põhja-Koreasse visiidile, aga ma arvan, et me peaksime seda küsimust ka fraktsioonides arutama, sellepärast äh, Põhja, meil on Põhja-Korea küsimus, meil on ka uued arengud Iraanis, proua Ashton on märtsikuus Strasbourgis ja siis äh, peaks arutama ehk ka mm, massihävitusrelvade mitteleviku äh, lepingut äh, märtsikuus äh, Strasbourgis. võib-olla me peaksime fraktsioonidest seda küsimust arutama ja äh, kui vaja oleks, siis ma kui ma saan, siis mina arvaksin küll, et see on praegustes arengute kontekstis väga huvitav arutelu. et koordinaatorid on üksteisega asja arutanud, siis ma teen veel järelpärimise, et kas me peaksime ehk üritama see, seda mm, arutelu korraldada, sellisel juhul ma siis edastan ka presidendile kirja vastava taotlusega ja sellisel juhul me saame ka resolutsiooni eelnõu koostada, aga igal juhul me üritame selle, eh, selle siis ka päevakorda panna, kui kõik on eh, selles küsimuses ühel nõul selge. suur tänu ja nüüd järgmine päevakorrapunkt tegu on soovitusega nõukogule ÜRO kaitsekohustuse põhimõtte kohta. ja selle soovituse on koostanud kolleeg Brandner. ja arvamus esitab TV komisjon. nii et palun, proua Brandner andke meile infot. aitäh! esialgselt meie äh, fraktsioonis Frida Prefus äh, tegelikult pidi selle äh, soovituse ähm, koostama, kas Belgias toimusid valimised ja mina pidin selle ülesande üle võtma ja siinkohal ma sooviks TV-raportööri Michael Cashmani tänada, sellepärast et see arvamus võeti vastu eelmise nädala teisipäeval ja seal on ka äärmiselt olulisi elemente sees, mis on ka minu tekstis kajastatud, aga loomulikult äh, Äh, paljud siis ka näevad härra Cashmani äh, lisandusi. mis puudutab nüüd äh, sisu, siis loomulikult on siin olemas rahvusvaheline kontekst ja samuti toimub ka pidev arutelu kaitsekohustuse osas, nagu te teate, see võeti vastu osana kahe tuhande viienda aasta ÜRO ülemaailmse ähm, ähm, tippkohtumise tulemusena ja seda on edasi arutatud ja võib-olla esimest korda siis seda ka Liibüa Liibüa puhul kohaldati ÜRO Julgeolekunõukogu vastava mandaadiga ja siin soovituses siis ähm, me soovime äh, selgitada seda Euroopa Liidu kontekstis, et mida tähendab kaitsmise kohustus R2B ja mida see tähendab Euroopa Liidu välistegevuse äh, jaoks ja me peaksime ka selgitama, millist äh, rolli Euroopa Liit peaks mängima, kui seda põhimõtet hakatakse kohaldama nii et me sooviksime tegelikult sellise ähm, protsessi ähm, tekitada institutsioonide vahelise arutelu, et me saaksime seda küsimust selgitada, et me saaksime selgitada, kuidas seda kontseptsiooni Euroopa Liidus äh, peaks kohaldatama ja ma arvan, et oleks väga hea, kui põhimõtete osas oleks meil üldine arusaam, sest seni äh, seda küll väga äh, põhjalikult arutatakse ja nende aruteludest tulevad vägagi paljud vastuolud välja ja mina sooviksin selle soovituse hoida võimalikult lühida, lühida, sellepärast et ma ei sooviks selle, seda protsessi kuidagi õõnestada. nii et ma pigem alustan seda protsessi ja ei sooviks juba tulemusteni jõuda ja see on ka vaid üks panus rahvusva-, käimasolevasse rahvusvahelisse arutellu ja ma arvan, et kui Euroopa Liidul oleks üks ühine seisukoht selle kohta, kuidas me saame panustada tulemuslikult rahvusvahelisse mm, aretellu ja tulemustesse, siis see oleks väga hea. niisiis, see soovitus on lühike ja räägib siis põhimõtteliselt sellest, mida kaitsmise kohustus tähendab, see, see räägib siis erinevatest mm, sammastest, rahvusvahelisest äh, abist ja toetusest ja, ja kui see siis äh, ei õnnestu, siis ka kollektiivsest ähm, reaktsioonist. see puudutab siis ennetamise kohustust, reageerimise kohustust, taastamise kohustust. see selgitab ka, millised, ähm, milline vahe on kaitsmise kohustusel ja humanitaarabil, ma arvan, et see on väga oluline aspekt ja kuna, ja see soovitus on ka väga lühike, me toome siin välja ka ettepanekus äh, töö vastava töörühma äh, koostamise kohta, mis äh, tegeleks siis selle põhimõtte mm, selgitamisega ja ja tegeleks siis ka kodanikuühiskonna osapoolte kaasamisega ja siin me siis palume ka, et et äh, me kooskõlastaksime siis oma, oma arusaama põhimõttest ka teiste ÜRO liikmetega ja me siis üritame ka äh, Äh, uurida seda, mida äh, kaitsmise kohustus tähendab Euroopa Liidu jaoks ja minu jaoks on äh, siiski oluline just selle aruteluprotsessi alustamine, mitte anda kohe kõik vastused, aitäh ja ma ootan teie kommentaare. aitäh. kolleeg Vallo. aitäh, härra president, härra esimees ma olen tõesti väga tänulik äh, proua Brandnerile äh, tema väga tõhusa töö eest selle soovituse kallal ja mul oleks paar lühikest kommentaari. siin on kolm teemavaldkonda väga olulised. ja ma räägin ka mõningatest muudatusettepanekutest, mida ma kavatsen selles osas esitada kõigepealt on oluline rõhutada seda, et ainus eesmärk ja põhieesmärk on on äh, sõjaline äh, sekkumine vastavalt kolmandale sammule ja see seisneb selles, et äh, lõpetada inimeste kannatused ja mingit muud eesmärki ei saa sellel olla. näiteks mis puudutab teatavate väärtuste edendamine või mingisuguse poliitilise süsteemi loomine või siis territooriumide kaitse. Need võivad, need võivad olla legitiimsed Äh, põhjused äh, sekkumiseks, aga seda, äh, neid eesmärke ei saa saavutada kaitsmise kohustuse kaudu, vaid selleks tuleb kasutada mingit muud põhimõtet. kaitsmise kohustus on ju tegelikult Brasiilia algatus algselt ja proua Brandneri soovitus ka mainib seda ning otsustav on see, et siin käsitletakse eelkõige BRIC riike, et BRIC, et, et ähm, BRIC-i riike kuidagi ehmatada, kes, ähm, kellel on teistsugune arusaam kaitsmise kohustusest, sellepärast et kaitsmise kohustuse puhul tuleb arvestada siiski äh, rahvusvaheliste suhetega ja rahvusvaheliste suhete austamisega ja rahvusvahelise õiguse austamisega. ja veel üks aspekt. vetoõiguse äh, kasutamise äh, takistamine Julgeolekunõukogu mõningate liikmete poolt. Euroopa Liit peaks Julgeolekunõukogu liikmetele tegema ettepaneku käitumis äh, eeskirjade eh, loomiseks, mis või, mis peaks olema loomulikult vabatahtlik, mingit muud võimalust siin ei olegi. mis siis piirab vetoõigust eh, nendele eh, juhtumitele, kus ei ole tegu väga olulise humanitaarkriisiga. härra Salafranca, palun. Gracias, señor presidente eh,. En nombre de la señora Nenski, que es la ponente en la sombra. suur tänu ma räägin Renjinski nimel, kes on meie fraktsiooni variraportöör ja tema nimel on mul ka omalt poolt lisada mõningad, mõningaid märkusi, mis on meie fraktsiooni märkused proua Brandneri äh, arvamuse ettepaneku äh, eest. kõigepealt ma tahaksin tänada proua Brandnerit äh, selle raporti projekti eest meie äh, koordinaatorid toetasid ühehäälselt äh, proua Brandneri raporti ettepanekut ja meie fraktsiooni seisukoht on, et me ei peaks hakkama praegu põhjalikult analüüsima, millised äh, on ÜRO kaitsmise kohustuse üldisemad tagajärjed, vaid me peaksime tagama selle põhimõtte rakendamise nüüd, kus möödunud on seitse aastat sellest, kui see põhimõte ÜRO tasandil kahe tuhande viiendal aastal heaks kiideti. oleme seisukohal, et kaitsmise kohustuse strateegia puhul on kõige olulisem ennetavate tegevuste küsimuses kokkuleppe saavutamine, kui tegemist on etnilise puhastamisega või massivõrvadega või inimsuse vastaste kuritegevustega või kahetsusväärsete sõjakuritegevustega ja nagu ma alguses ütlesin, me peaksime keskenduma praktilisele rakendumisele, leidma konkreetseid äh, praktikas toimivaid meetmeid nende põhimõtete kinnitamiseks, ehkki minagi tahan äh, siinkohal rõhutada seda, et kaitsmise kohustuse põhimõtet ei tohi kasutada kui ettekäänet sõjalise tegevuse alustamiseks. Euroopa Liitu on mõnikord kritiseeritud selle eest, et Euroopa Liit ei ole tegutsenud, kuid äh, Euroopa Liit peaks samas keskenduma ennetavale tegevusele ja sellisel moel pea-, ja just nimelt selles vallas me peaksime töötama välja lausa suure võimalike meetmete kataloogi. siis äh, veel oluline on kinnitada, et me ei toimi eraldi, me ei tegutse üksinda, Euroopa Liit ei tegutse üksinda. me tegutseme ÜRO raamistikus liikmesriikide ja piirkondlike organisatsioonide toetusel. Euroopa Liit peab jätkama oma tegevust samas suunas, nagu seda on seni tehtud ja lõpetuseks tahaksin tänada veel raporti koostajat minu seisukohad äh, olid äh, meie äh, variraportööri seisukohad, me ei peaks hakkama rääkima üldiselt kaitsmise kohustuse strateegiast kui sellisest, vaid me peaksime pigem keskenduma sellele ja mitte aega raiskama, keskenduma sellele, kuidas seda praktikas ellu rakendada. proua de Kaiser, palun. proua de Kaiser, palun. suur tänu, lugupeetud esimees tahaksin toetada proua Franziska Katariina Brandneri raportit, mis käsitleb teemat, mis vaevab meid kogu aeg ja mis on vägagi päevakajaline rahvusvahelises, rahvusvahelisel areenil. kuulasin, mida ütles Emilio Mendes de Valle ja vaatasin muudatusettepanekuid, mina kui ma loen seda raporti projekti, siis äh, jääb mulle mulje, et äh, analüütiliste põhjenduspunktide vahel mis toovad esile väga olulisi ja reaalseid probleeme, nagu punktis äh, G näiteks äh, rahvusvahelise kriminaal- ja kohtu vahistamismäärused ja teised võimalikud sanktsioonirežiimid. ühesõnaga, põhjenduspunktides on välja toodud erinevaid poliitilist laadi probleeme ja sellele järgnevad soovitused, äh, punktid üks, kaks, kolm, neli, viis, üks, kaks ja äh, ja ma leian, et siin on teatav tasakaalu puudumine, meie soovitused peaksid vastama äh, nendele probleemidele, mida põhjenduspunktides on esile toodud. ma saan aru, et siin on üldistatud äh, ja et selline on praktiline ülesehitus, äh, aga ma arvan, et siiski me peaksime soovitused, äh, soovitustes olema äh, täpsemad ja poliitilisemad. Äh, nagu Emilia Mendeski on öelnud, ma arvan, et raporti projekt on väga oluline, aga me peame seda pisut veel lihvima ja mul on väga hea meel, et proua pärast proua Prepulsi, proua Brandner, olete teie valmis selle töö üle võtma, aitäh! proua Neits uh,. suur tänu, uh, kallid kolleegid, uh, Marita Šaket pole kohal, tema on meie variraportöör ja tema asemel tahaksin omalt poolt öelda paar sõna selle suurepärase raporti projekti kohta, mida Francisca on nõustunud pärast Frida Prepolsi lahkumist uh, koostama. olen veendunud, et oluline on see, et kõigepealt me arendame välja selle ÜRO kaitsmise kohustuse kontseptsiooni, täpsustame, määratleme täpselt, mida me selle all mõtleme. sellepärast, et äh, mõnda aega oli tunne, et äh, ÜRO kaitsmise kohustus, selline tunne tekkis umbes kaks-kolm aastat tagasi, kaitsmise kohustus äh, siis võib rakenduda öö, ükskõik millise tegevuse puhul, mida me sõjalise tegevuse puhul välisriigis enam-vähem. ja äh, vaatasime, millised on reaktsioonid Liibüa sekkumisele äh, ja iseäranis, mis on juhtunud pärast seda, äh, siis pärast selliste reaktsioonidega tutvumist võib öelda, et olukord on märksa keerulisem, kui meil esmapilgul võis paista. ma ei tea, milliseid muudatusettepanekuid täpselt siin esitatakse aga ma arvan, et tõenäoliselt on vajalik toonitada, kui olulised on äh, vastutuse äh, kaitsmise kohustuse äh, kaks esimest etappi, me ei tohiks liiga kiiresti kolmanda etapi juurde minna, isegi siis, kui rahvusvaheline üldsus mitte ainult ei tahtnud, vaid ka suutis jõuliselt jõudu kasutades sekkuda olukorras, kus valitsus kohtleb kurjasti oma rahvast. see on väga oluline, samuti ei tohiks me unustada seda, et kaitsmise kohustus hõlmab ka seda, et me peame aitama taastada riiki, mis äh, hävitati ja mida me oleme õppinud või vähemalt oleksime pidanud õppima viimase kahekümne aasta jooksul, on, et riigi ülesehitamine või taasülesehitamine, kui riik on juba kokku varisenud, võtab märkimisväärselt rohkem aega, energiat ja raha, kui meie või vähemalt mina oleksin osanud iial arvata vaadakem lihtsalt ümberringi, vaadakem oma lähinaabreid, Bosnia-Hertsegoviina, Kosovo. me ei saa väita, et nendes kahes riigis on kõik asjad korras praegu. täitsa selge on, et nii see pole. ja nemad paiknevad äh, viissada kuni tuhat kilomeetrit Brüsselist. nii et äh, olukord on märksa keerulisem kui riik on veelgi viletsamas seisus, kui need viimati mainitud riigid olid. ma olen rahul selle raporti projektiga, see sunnib meid selgelt analüüsima selle kontseptsiooni võimalikke tagajärgi ja see ei tohiks olla mingi ettekääne rahvusvahelisele sekkumisele lihtsalt ettekäände pärast ja mina ei tahaks küll rahvus, ülejäänud maailmale jätta muljet, et meie soovime ja suudame sekkuda ükskõik kus maailmas, kui äh, inimesed üksteise vastu üles asu-, astuvad. nii et äh, see raporti projekt on mulle väga meeltmööda, me analüüsime veel kolleegidega, kuidas me seda kavatseme muuta, aga praegu on see alusdokumendina väga hea. aitäh! Thank you, Mr Chairman, I also um, thank uh, Franziska Bantner for the very uh... suur tänu Franziska partnerile selle väga hea raporti eelnõu eest, mille ta on koostanud, mina leian, et uh, see on tõesti oluline teema ja me peame oma panuse andma sellesse arutellu ja me peame ka kaasama oma liikmesriigid või sundima nad õigemini takka, et nad võtaksid osa sellest arutelust, sellepärast et eh, mis siin mängus on? nii nagu Anne-Mari Neits ütles, et see, see ei, ei tähenda, et me sooviksime legitimiseerida seda, oma sekkumist igal pool maailmas, vaid see tähendab, et me soovime legitimiseerida õigusliku raamistiku andmisega sekkumiste jaoks, kui see on vajalik ja mul on kahju öelda, aga vahel on vaja sekkuda selleks, et peada, peatada genotsiid, selleks, et peatada massilised äh, inimõiguste rikkumised, selleks, et peatada massilised sõjakuriteod, nii näiteks nagu Rwandas, nagu Srebrenica nii nagu Süüria. ja kuna seal ei, ei ole legaalset äh, sekkumise võimalust, siis me ei saa võimaldada ka selles, seda, et äh, illegaalselt äh, jätkuvad sellised arengud nagu Süürias, sellepärast et me teame, et Süürias inimesed on need inimesed, kes sekkuvad. ja tegelikult nad ainult nad äh, suurendavad äh, veelgi inimõiguste rikkumise juhtumite hulka ja mm, ka sõja hulka. ma ei nõustu ähm, sellega, mis on ära toodud Brasiilia algatud ettepanekus vastutust kaitstes. jah, seal on, seal on ära toodud ka piirid äh, vastutuse, kaitsmise vastutuse kohta, aga samas me peame ka vaatama, kus on see vastutus äh, kaitse kohta. ma nõustun sellega, mida kolleeg ütles, et kõigepealt meil on vaja kedagi. ja see keegi peaks olema ÜRO Julgeolekunõukogu, kes ütleks, et see on selline juhtum, kus sekkumine on vajalik, on legitiimne, seda on vaja kiiresti selleks, et lõpetada tapmine sest enne kui me, enne me tegelesime äh, vastutusega, mitte äh, kaitsmisega, nii et ma tean, et äh, Brasiilia ei olnud nõus sellega, mis Liibüa puhul tehti. mina ei nõustu Brasiilia mida Brasiilia, milline oli Brasiilia seisukoht. mina ei nõustu Brasiilia seisukohaga, mina käisin seal kohapeal ja mina leian, et see sekkumine Liibüas oli õige selleks, et ennetada, ennetada see massimõrv, sellepärast et mõnikümmend minutit hiljem ja meil oleks olnud samasugune olukord, nagu oli Srebrenitšas, oli Rwandas. nii et see tuleb täielikult reguleerida, praegu see põhimõte ei ole reguleeritud rahvusvahelise õigusega ja see on tõesti ÜRO Julgeolekunõukogu tööpädevustes, sellepärast et ma ei soovi, et illegaalselt äh, toimuksid sellised sekkumid, sekkumised ja Julgeolekunõukogu on see õige organ äh, otsustamaks, aga sellised sekkumised peavad olema äh, legitiimsed ja siin me jõuame tagasi Brasiilia mure juurde. nimelt asi on selles, et väga paljud jõud äh, maailmas ei näe ÜRO Julgeolekunõukogu kui legitiimset organit, võtmaks vastu selliseid otsuseid ja meie Euroopa Liidus oleme rumalad ja lollid, kui me hakkame seda küsimust nõrgestama, sellepärast, sest et see on seotud ka meie Euroopa Liidu ähm, kohaga Julgeolekunõukogus. me, me, me teame, milline on olukord ka veto kasutamisega, vetoõiguse kasutamisega Julgeolekunõukogus. nii et seda tuleks mainida ka siin äh, arvamuses. et ähm, Franziska teeb siin ettepaneku, et tuleks luua äh, institutsioonide vaheline töörühm, mis tegeleks selle põhimõtte selgitamisega. nimelt, et et, äh, et Julgeolekunõukogu liikmed ei peaks kasutama vetoõigust, kui on tegu kaitsmise kohustuse põhimõttega. nii palju. Äh, Mr. Tanok härra Tänak, palun uh,. suur tänu, lugupeetud esimees, proua äh, Anne Komis äh, on väga julge, kui ta astub Brasiilia äh, valitsuse seisukohtade vastu, pidades silmas valitseva parteiga suhteid, aga ma ütlen, et mina toetan Brasiiliat, Indiat äh,, Saksamaad ja Jaapanit kui vetoriike ja olen äh, sedakorda erandkorras ka proua Neitsiga nõus. tegemist on huvitava aruteluga, Ühendkuningriigi ajakirjanduses räägiti sellest kui õigusest kaitsta, mitte kaitsmise kohustusest, iseäranis Liibüa ja Iraagi puhul. siis arendati sellest vastutuse kaits-, kaitsmise vastutuse. mulle see õigus tegelikult meeldis, äh, mis on täpsem kohustus ja Hiina Rahvavabariigile ei meeldi üldse mitte mingisugune sekkumine ühegi sõltumatu äh, riigi äh, siseasjadesse, vaadake, mis praegu Süürias toimub, ühesõnaga. Äh, ja samas ka rahvusvaheline kohtupraktika muutub, jurisprudents muutub, aga me ei tahaks samas ka seda, et riikidel oleks kohustus sekkuda, sellepärast et see ei ole kooskõlas meie suutlikkuse soovi ega ka majandusliku võimastusega, nagu näiteks taastamise küsimuses oleme, rääkisime just Põhja-Koreast siin, tegemist on tõesti ähm, elajaliku režiimiga, kus on äh, üüratuid massimõrvu toimu pandud, äh, samuti Süüria, võtame siin äh, elajalikud kuriteod, sõjakuriteod ja mitte keegi tegelikult ei, ei eelda, et üheski selles kohtu ruumis toimuks väljaspoolne sekkumine Äh, see võib olla liiga riskantne, ehkki soovitav. Äh, Iraagi juhtum näitab, kui keeruline on äh, selline sekkumine. omal ajal ma Iraagi sekkumist toetasin, aga kui ma saaksin aega tagasi kirjutada, pole ma enam selles nii kindel. riigi ülesehitamine, rahvusriigi üles, rahvuse ülesehitamine on keerulisem, kui me oskame ette näha ning sellega võivad tekkida, sellega võivad kaasneda mitmed ka soovimatud tagajärjed, mida me ei oska sekkumist plaanides ette näha härra Mendes de Valle äh, tegi ettepaneku, et Ühendkuningriik äh, võiks äh, oma veto riigi põhimõtete puhul jääda kin-, jääda vetopõhimõtte juurde kindlaks ka inimõiguste, vähemalt inimõiguste küsimustes, me teame aga, kui olulised on kõik välispoliitilised arutelud, äh, erinevad huvid on mängus, liikmesriigi huvid, Euroopa Liidu huvid, inimõigustega seotud huvid, majanduse ja kaubavahetusega seotud huvid äh, ja võtame siin näiteks sellesama Põhja-Korea küsimuse või, või, või või, või Hiina Rahvavabariigi ja, äh, küsimuse ja, ja, ja Tiibeti juhtumi, aga keegi ei tee ettepanekut sekkumiseks. aitäh, proua Brandner, palun!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 mul on väga hea meel, et te andsite võimaluse äh, meilegi kommenteerida seda ettepanekut, äh, projekti, äh, raporti projekti, mul on väga hea meel, et Euroopa Parlament mitte ainult selle algatusega, aga üldiselt kaitsmise kohustuse teemaga tegeleb iga aasta oma soovitustes sellele, mida, millele nõukogu peaks keskenduma ÜRO Peaassambleel, olete te rõhutanud kaitsmise kohustust ja kaitsmise kohustuse rakendamise vajalikkust, samuti olete korraldanud mitmeid olulisi üritusi, arutelu selles küsimuses on on oluline, Euroopa Liit on pärast selle kontseptsiooni vastuvõtmist, mis oli keeruline, ähm, tegemist on ju poliitilise, mitte õigusliku kontseptsiooniga, aga Euroopa Liit on selle algusest peale kaitsnud sellist määratlust, milles kokku lepiti kahe tuhande viiendal aastal ning me oleme püüdnud töötada välja paremat arusaamist ja määratlust sellele kontseptsioonile, täpsustades piirkondlike organisatsioonide rolli Euroopa Liit sealhulgas, samuti ka eelmisel aastal toimus meil kolmanda samba teemaline väga tähtis väljakutsuv arutelu, sealhulgas on ka siis sõjaline sekkumine, aga ka ennetav diplomaatia ja rahumeelne meile konfliktide lahendus, tegemist oli aruteluga, mis kulges alguses väga hästi, aga lõunariigid äh, äh, ei olnud valmis kaugemale minema, mis oleks oluline ja Euroopa Liit on siin keskendunud peamiselt ennetusele ja seetõttu on väga oluline, et Peaassamblee keskenduks selle ennetuse, ennetamise küsimusele see annab meile võimaluse seda kontseptsiooni täpsemalt määratleda, tasakaalustatumalt määratleda ning äh, potentsiaalse sekkumise tingimused täpsemalt paika panna ka kolmanda samba puhul me teeme tõsist tööd, enne kui raport avaldatakse ja me teeme tõsiselt koostööd lõunapoolsete riikidega iseäranis ja selles kontekstis on Euroopa Liit alati tervitanud Brasiilia riigi seisukohti kui olulist panust arutellu, ühte võimalikku olulist panust, hoolimata sellest, et mõned liikmesriigid ei ole nendega ühel meelel siis veel üks teemavaldkond, mis vajab põhjalikumat läbirääkimist, sellega seotud võimalused, sellega seotud, selle sisu üldisemalt nõuab läbirääkimist. nimelt tegemist ei tohiks olla sellise läänemaailma poolt peale surutud kontseptsiooniga, ja seda oleme ka arutanud ka korduvalt, tehes koostööd lõunapoolsete riikidega ja riikidega, kellel on olnud raskusi äh, Liibüa sekkumise heakskiitmisega. ühesõnaga, lisaks kõigele sellele jätkame koostööd Euroopa Parlamendiga ja teiste institutsioonidega ning äh, analüüsime, kuidas me saame kaitsmise kohustust veelgi süvendada, aga me ei tohiks ka rahvusvahelist humanitaarõigust ja piirikontseptsiooni äh, tähelepanu alt välja jätta, kõik Genfi konventsioonid on äh, rahvusvaheliselt kinnitatud, ratifitseeritud, aga nende rakendamisel on tõsiseid puudujääke ja seda tuleb samuti arvesse võtta, kui me toome sisse uusi kontseptsioone nagu vastutus, äh, kaitsmise kohustus, äh, sellepärast et sellega kaasneb ka oma teatav õiguslik kohustus, suur tänu! Uh suur tänu, proua Brandner! suur tänu kõikidele kolleegidele nende sõnavõttude eest, minu meelest oli tegemist vägagi kasuliku aruteluga ja minu jaoks oli kõige inspireerivam see, et teie kolleegid ja fraktsioonid soovite, et me esitaksime oma konkreetseid soovitusi selle kohta, kuidas me tahaksime kaitsmise kohustust praktikas rakendada, siiamaani ma olen ennast tagasi hoidnud, aga proua Äh, äh, siin oli mitmeid, äh, kes sõna soovisid, proua Neits ja teised, proua de Kaiser, proua Gomes ja, ja teisedki mainisid seda, nii et ma arvan, et me jätkamegi siis tööd selles suunas sellega kaasnevad tõesti olulised arutelud, ehkki ka keerulised. olen proua Nenskiga ja härra Salafrankaga nõus, et äh, rakendamine on äh, kõige olulisem, mida see praktikas tähendab meie poliitilise tegevuse seisukohalt, äh, kuidas me genotsiidi ära hoiame, kas meil on selleks sobivad või vajalikud vahendid ja ma arvan, et see ongi arutelu, mida me peame pidama, me peame analüüsima, millised on meie võimalikud ennetavad tööriistad kui me, ja me peame need paika saama ennem, kui me, kui, kui me tahame, et see oleks äh, usaldusväärne kontseptsioon ja mitte lihtsalt ettekääne sõjalisele sekkumisele. Mendes de Vic ka, äh, mis te rääkisite, see, mida te rääkisite humanitaarkatastroofidest ja nii edasi ja nii edasi, ma olen teiega täielikult nõus. ma ei ole sisse toonud siin mingisuguseid äh, olemasolevaid äh, Äh, konflikte, Mali juhtumit ja nii edasi ja ma arvan, et me ei peaks siin äh, väga erinevaid olukordi kõiki ühte patta panna, nii et äh, teie märkus selles küsimuses meeldis mulle väga, aga kui teil on muudatusettepanekuid, siis mul on nende üle loomulikult hea meel ja ma analüüsin neid rõõmuga härra Salafranca ütles ähm, ka seda, et me peame tegutsema koos, äh, mitte üksinda, eraldi ja loomulikult Euroopa Liit peaks tegutsema ÜRO raamistikus, tegema koostööd teiste piirkondlike organisatsioonidega, näiteks Aafrika Liit, äh, Araabia Liiga ja teised nii et ka see märkus oli mulle väga meeltmööda, proua de Kaiser ja proua Gomes, teie rääkisite siin sellest, et äh, minu soovitused ei äh, kajasta välja toodud probleeme. Äh, jah, mina alguses tahtsin lihtsalt teha ettepaneku institutsiooniliseks koostööks selles suunas, aga, aga kui teie eelistate täpsemat, konkreetsemat ülesehitust, siis olen ma valmis ka selles suunas liikuma ja ootan rõõmuga kõigi teie muudatusettepanekuid, aitäh! suur tänu, muudatusettepanekud saab esitada neljapäevani kella kaheteistkümneni. ja kui vastu võetud ei ole, siis niimoodi ka menetleme ja nüüd päevakord äh, punkt number kuus, resolutsiooni ettepanek endise Jugoslaavia ja Makedoonia Vabariigi kaks tuhat kaksteist aasta edu aruande kohta. ja raportööriks on kolleeg Howitt. palun, sõna on teil ja muudatusettepanekute äh, esitamise tähtaeg oli kakskümmend kaheksa jaanuar kell kaheksateist null null. Thank you very much, president um,. suur tänu, esimees. kõigepealt tahaksin rääkida lühidalt teile oma viis-, visiidist sinna riiki umbes nädal tagasi raportöörina ja võttes arvesse praegust poliitilist kriisi, mis seal aset leiab, nagu te mäletate, kahekümne neljandal detsembri sündmused viisid teatud parlamendi liikmete nimekirjast kustutamiseni Skopjes ning see on viinud poliitilise konfliktini peamiste parteide vahel ja sellest STSM sellest peale peamine opositsioonipartei lahkus parlamendist ning ähvardab boikoteerida märtsi lõpus aset leidvaid sündmusi. see on muidugi kahetsusväärne sündmuste kulg ja nii meie komisjon kui ka parlamendiliikmed, volinik ja liikmesriigid on püüdnud sündmuseid mõjutada positiivses suunas ning aidata poliitilistel erakondadel oma äh, erimeelsused lahendada ning või nüüd veebruari lõpus ei ole mingeid edusamme tehtud. mina, olles kohtunud kõikide erakondadega omavahel, pean ütlema, et tegemist oli väga konstruktiivsete kohtumistega, eelistan avalikult rääkida mitmestest asjadest, millest ma enne ei ole rääkinud ja tahan siin välja öelda, kui väga ma kahetsen praegust äh, poliitilist olukorda ning kuidas see ähvardab äh, tulevasi edusamme. kutsun erakondi üles tunnustama edusamme, mis me oleme teinud Brüsselis ning avaldan heameelt selle üle, et poliitikud räägivad sellest suurepärasest hoost, mis on äh, seotud äh, nimeprobleemi lahendamisega ning kutsun kõiki üles mitte seda hoogu kaotama, sest praeguses kriisis on äh, ülemkogu juunis toimuval kohtumisel ainulaadne võimalus, kuid kui olukord riigis järgnevate päevade jooksul takistab edusammude astumist lahenduse suunas, siis äh, viib see läbikukkumine ilmselt äh, edu takerdumiseni järgnevatel aastatel. see on siis ülevaade praegusest olukorrast. ütlesin, et arusaam sellest, mis toimub kahe, toimus kahekümne neljandal detsembril seab kahtluse alla riigi demokraatliku usaldusväärsuse, kuid Euroopa Parlament ei usu boikottidesse ei siin ega ka teiste riikide puhul, mina usun seda. mul on laialdane toetus nii meie komisjoni kui ka selle koja poolt ja kutsun, et üles, näitame üles poliitilist tahet sellest kriisist üle saada, kuid kui seda ei õnnestu teha, siis ilmselt äh, pean ütlema, et kui see kriis ei lahene, siis härra esimees, teen ametliku ettepaneku lükata hääletamine komisjonis edasi, mis peaks muidu aset leidma mm, mõne nädala pärast asi puudutab siis minu raportit. ma ütlen seda sellepärast, et ma arvan, et see peegeldab reaalsust. ma tahan, et siin komisjonis ja selles kojas läheks läbi raport, mis teeb positiivse soovituse selle riigi kohta ja võimaldab poliitilisi edusamme teha. ma arvan, et praegune olukord riigis võiks lõppeda negatiivse raportiga meie komisjoni ja parlamendi poolt ja see ei ole see, mida ma soovin. sellepärast loodan, et raporti edasilükkamine saadab väga selge signaali Skopjesse erakondadele, et me toetame riiki, kuid me tahame, et poliitiline kriis laheneks ning härra esimees, tahaksin tänada ka siin variraportööre, kellega ma olen äh, läbi rääkinud nii enne Skopjes käiku, nad on siis Aldest, Rahvaparteist, konservatiividest, rohelistest, sotsialistidelt ja kuuest ning kõik toetavad raporti edasilükkamist, mille ma siin praegu välja pakkusin. ma muidugi ei tee seda kerge südamega, kuid me jagame seda seisukohta ja ma loodan, et meie seda ühist sõnumit kuuldakse Skopjes kõikide osapoolte poolt. härra esimees, minu eesmärgiks on siiski kommenteerida muudatusettepanekuid ja kuulata, mida kolleegidel on öelda. minu eesmärk on koos sekretäriaadiga kompromiss läbirääkimised homme läbi viia, sest mm, me tahame siin sammu pidada sellega, mis riigis aset leiab. siin on väga palju muudatusettepanekuid, ma ei hakka neid kõiki kommenteerima, kuulan kolleegid ära ja vastan siis neile nii hästi kui võimalik. tahan öelda järgnevat roheliste seitsmes muudatusettepanek, mis räägib kahepoolsest äh, Äh, probleemist ehk sellest, et läbirääkimiste lõpu eel nime probleem lahendataks. volinik äh, ja öö, äh, leiab, et me peame siin läbi rääkima veel ja me peaksime teda toetama ka meie muudatusettepanekus. härra Stojanovi muudatusettepanekud, mis puudutavad Bulgaaria seisukohta, ma kutsun teda üles, ta esitas üheksa muudatusettepanekut ja nüüd on üheksa põhjenduspunkti kuueteistkümnest Bulgaariga seotud. see on liiane ja see ei peegelda proportsionaalset ega konstruktiivset lähenemist. sellepärast kutsun räägin, ütlen teistele Bulgaaria esindajatele, kes on muudatusettepanekuid teinud ning soovivad oma huvisid esindada, kuid mina olen valmis nendega kompromisse läbi rääkima, eh, mis täidaksid nende eesmärke, kuid mis ei oleks hävitavad ega provokatiivsed ning võimaldaksid meil saavutada tasakaalustatud resolutsiooni koostamise. lõige üks, te me-, mäletate, eelmisel aastal soovitasin siin äh, Äh, meie toetust, et äh, liitumisläbirääkimised algaksid ja see on endiselt minu lootus. paljud äh, liikmed on soovinud seda teksti muuta praeguse olukorra tõttu ning sellepärast tegingi ettepaneku hääletamine edasi lükata. kuid ma tunnen kaasa nendele liikmetele, kes kahekümne kuuendale muudatusettepanekule ähm, alla kirjutasid, ma arvan, et seda saab ühendada kolmekümne kuuenda muudatusettepanekuga, ma arvan, et seda saab toetada. mis äh, puudutab heanaaberlikke suhteid, siis siin on paljud muudatusettepanekud sellega seotud, näen ähm, kakskümmend üheksa, kolmkümmend viis ja teised äh, muudatusettepanekud, mis on kaasatud äh, kompromissidesse ja kolmkümmend kaheksa samuti puudutab heanaaberlikke suhteid ja kolmkümmend üheksa ja nelikümmend üks samuti teen ettepaneku, et meil oleks siin kompromiss, mis kataks kõiki neid muudatusettepanekuid, võimluse korral võiksime selle koostada kahes lõigus, et see ei oleks liiga pikk, lõike kolm sõna game changer, paljud liikmed leidsid, et need sõnad ei sobi ja püüan siin leida uut sõnastust. mis puudutab kõrgetasemelist liitumisläbirääkimisi, siis mm, muudatusettepanek viiskümmend, ma arvan, et siin on komisjonis muudatused aset leidnud ning me peaksime seda tunnustama mis puudutab tasakaalustatud teksti saavutamist, siis mul oleks kahju, kui viiekümnes muudatusettepanek läbi läheks ja kolm viiekümne kolmas muudatusettepanek proua Korneliisonile ütlesin, et screen imine on juba alanud, kuid ma ei tea, kas seda on võimalik läbi viia vastavalt muudatusettepanekule. mis puudutab poliitilist kriisi, siis siin on palju muudatusettepanekuid suurematelt äh, fraktsioonidelt ning me peame olukorda arutama, kuid ma loodan, et olukord Makedoonias aitab me leida teistsuguse sõnastuse. mis puudutab viisavabariimi, siis toetan muudatusettepanek kuuskümmend üheksa ja seitsekümmend üheksa, mis on kooskõlas minu algse tekstiga ning olen nõus ettepanekutega säilitada viisavaba režiim, see on väga oluline sõnum, mis me Makedooniale saadame ning kogu sellele piirkonnale. me peame, meil on vaja siin teksti, mis on, minu jaoks on väga oluline, et see peegeldaks ähm, poliitilist olukorda Makedoonias ning paljud liikmes riigid on siin välja toonud multietnilise hariduse teemalisi muudatusettepanekuid ning ma arvan, et see on kooskõlas minu algse tekstiga, ma arvan, et me liigume ühes suunas sellel teemal. mis puudutab äh, rahvusvahelist äh, kriminaalkohut, siis eelmisel aastal välja pakutud sõnastud on äh, praegu konstruktiivne, kuid mm, mis puudutab äh, kahepoolseid heanaaberlikke suhteid, siis me peame need tähedalt, lähedalt äh, ja tihedalt läbi vaatama ning pakume välja kompromissid. kinnitan oma Kreeka kolleegidele, samamoodi nagu ka Bulgaaria kolleegidele, et me arutame teie muudatusettepanekuid konstruktiivselt äh, vastavalt teie tehtud ettepanekutele. ma võiksin siin veel jätkata, kuid kuulan arutelu ning öö, panen kirja kolleegide soovitused. tahaksin teile veel öelda veel viimased uudised, et opositsioonipartei ei ole oma seisukohta muutnud ning ähvardab, et parlamendiliikmed astuvad tagasi nende ridadest. ja praegu tundub, et see olukord ei ole muutumas ja valitsuserakond Äh, nagu ma aru sain, tegi teavituse, et äh, kohalikud valimised peaksid siiski aset leidma ning seda laiendatakse sellel laupäevani muidugi opositsioonipartei ähm, ei olnud äh,, pakkus välja oma lahenduse ähm, parlamendivalimiste kohta, kuid äh, valitsuspartei ei olnud sellega nõus ning ma loodan, et nende omavaheline kohtumine ning nende omavahelised läbirääkimised aitavad jõuda kompromissini. ma ei tea, kas komisjon soovib siin sõna võtta, kuid ma olen komisjoniga tihedat koostööd teinud ja ma tänan volinikku ja komisjoni. volinik ise lükkas edasi oma külastuse Skopjasse, mis pidi aset leidma järgmise kõrgetasemeliste läbirääkimiste raundi ajal ning ma tean, et ta suhtleb lähedalt erakondade liidritega ning tema ja mina ja ma loodan, et ka meie kõik loodame, et see poliitilise kriisi olukord laheneb niimoodi, et me saame edasi liikuda. ma loodan, ma lootsin, et saan äh, teistsuguse sõnavõtuga esineda siin ja lootsin, et meil tuleb teistsugune arutelu, mul on väga kahju, et siin ei ole, kuid loodan, et äh, organisatsioonid, ühiskond ja erakonnad Makedoonias mõistavad, kui tõsine see kriis on, mitte ainult äh, sisepoliitilisest aspektist, vaid kogu riigi jaoks ja nagu ma Skopjas ütlesin, erakonnad peavad nüüd riigi huvid seadma eespoole oma poliitilistest huvidest ning see on see üleskutse, mille me teeme kõikidele erakondadele. volinik Füüle on selle ettepaneku teinud viia läbi uurimine, mina ise toetan seda, nii et ma loodan, et Äh, selle parlamendifraktsioonid ja parlament ei hakka oma sõsarerakondade mm, poole hoidma, vaid et meie näitame oma pühendumist Makedooniale, jäädes ühtseks ning läbi selle aitame ühendada praegu tülis olevaid erakondi Makedoonias, aitäh. härra Kukan, palun. suur tänu härra esimees, kõigepealt tahaksin tänada raportööri härra Hauitit tehtud töö eest selle raporti kallal ning ka selle sissejuhatava sõnavõtu eest täna. samuti tahaksin tänada kõiki kolleege, kes jälgivad olukorra arengut Makedoonias ning kes andsid oma panuse läbi muudatusettepanekute sellesse raportisse. nagu me rääkisime eelmisel äh, korral ma arvan, et äh, raporti ettepanek on tasakaalustatud ning olen raportööri hinnanguga nõus, mille ta andis olukorrale Makedooniasse, kui asi puudutab Euroopa Liiduga liitumist. kuid, see suur kuid, poliitiline olukord riigis põhjustab muret. see areng võib raportit mõjutada. poliitilised seisukohad, mis järgnesid, seisukohavõtud, mis järgnesid kahekümne neljanda detsembri sündmustele, ei aita meid lähemale lahendusele ning ma kardan, et poliitiline soov arendada konstruktiivset dialoogi ei ole hetkel kuigi tugev. ma olen mures selle arengu pärast ning eriti opositsiooni boikoti pärast ning selle välja kuulutatud boikoti pärast kohalikel valimistel. selge on see, et sellises olukorras, kus kus me oleme, oleks positiivne hinnang küsitav. toetan tugevalt liitumist ning kutsun üles kõiki Makedoonia poliitikuid rohkem tööd tegema, et leida lahendus olukorrale. boikott ei ole asi, mis edasi viiks, eriti kuivõrd boikoteerimine võib takistada juba tehtud edusammude edasiviimist. selles plaanis kavatsen nõustuda raportööri ettepanekuga edasi lükata raporti hääletamine, kuid siis pean siiski oma fraktsiooniga enne põhjalikumalt läbi rääkima. järgmise eh, homse pärastlõuna, eh, homsel pärastlõunal leiab aset kohtumine raportööri ja variraportööride vahel ning see võimaldaks meil saavutada konsensus selle üle, kuidas me peaksime edasi toimima ning kuidas me peaksime selle resolutsiooniga edasi minema. ma arvan, et meie huvides on saavutada kokkulepe, sest me tahame, et Euroopa Parlament oleks konstruktiivne, tugev osapool Makedoonias ning praeguses kriisiolukorras. ma arvan, et äh, praegune olukord võib äh, äh, kahtluse alla seada mm, tulevik, tulevased edusammud ma loodan, et Makedoonia poliitikud käituvad vastutustundeliselt ning oma riigi ja kodanike huvides. kardan, et see lootus on siiski kadumas. mis puutub raportisse ja muudatusettepanekutesse, siis teen mõned üldised märkused, sest me ei ole veel kompromissettepanekuid siin näinud. ma tahaksin mainida, et olen nõus toimima vastavalt raportööri ettepanekule, mis puudutab viiteid äh, riigi nimele, endine äh, Jugoslaavia vabariik Makedoonia. kui me raportiga siiski edasi läheme, siis mina teen ettepaneku, et meid toetaks, muudatusettepanekuid, mis viiksid sisepoliitilise olukorra halvenemiseni Makedoonias ma ei taha toetada muudatusettepanekuid, mis on ühepoolsed ja mis võiksid suurendada pingeid Bul-, suhetes Bulgaaria või Kreekaga ning lõpuks hoolimata poliitilisest patiseisust vajame julgustavaid sõnu, kui asi puudutab Euroopa Liidu agendat ning problemaatiliste küsimuste lahendamist naaberriikidega, aitäh! Thank you, Chair. <clears throat> And uh, thanks to Mr. Ha- aitäh ja aitäh teile, härra Howard, tehtud töö eest ja selle äh, raporti eest ja ka selle äh, arutelu eest, mis toimus äh, teema osas, see oli väga informatiivne. ja loomulikult mina toetan raportööri ettepanekuid, nimelt et see edasi lükata, sellepärast et selleks on head põhjused olemas sellepärast et äh, kus praegu on, me näeme, et äh, Makedoonia äh, poliitikud ise on siin tõrkeks muutumas ähm, ühinemisläbirääkimistele. aga nende demokraatlik areng on ju ka üheks eeltingimuseks edasisteks sammudeks, aga kui nad ise blokaade tekitavad, siis siis see ju takistab ka läbirääkimiste alguse. ja samuti on äh, siin, tõstatub veel ka nime küsimus, seetõttu on tõesti põhjust oodata, äh, kuni nad oma asjad korda saavad kodus. raportöör mainib, mainis ka mõningaid muudatusettepanekuid ja mina räägin kahest, muudatusettepanek seitse see räägib nimeküsimusest, et nimeküsimus tuleb äh, ühinemisläbirääkimiste ähm, ähm, lõpus äh, lahendada ja mina sooviksin äh, teada, mida sellega mõeldud, mida sellega mõeldud on. tegu võib olla lihtsalt ka arvamuste lahknevusega, sellepärast et minu meelest tuleb see nimeküsimus lahendada enne ühinemist, aga täielikult eraldatuna ühinemisprotsessist. sest äh, ühinemisprotsess peab äh, lähtuma siis ka ainult kriteeriumidest ja ainult sellest. nii, siis nimi, nime küsimus tuleks ühinemisprotsessi alguses lahendada, siis see tegelikult sekkub ühinemisprotsessi endasse ja me arvame, et seda ei tohiks juhtuda viiskümmend kolm, muudatusettepanek viiskümmend kolm, te mainisite seda protsessi ja et äh, see ei peaks, seda, see ei tohiks ilma nõukogu kinnituseta alata ja meie palume, et äh, siis nõukogu paluks, et komisjon alustaks õigustiku sõelumist ja nõukogu võiks ka näidata üles äh, oma Ähm, pühendumust äh, Makedoonia äh, teema puhul, enne kui siis hakatakse ähm, ühinemisläbirääkimisi alustama ja Kreekaga neid probleeme lahendama, nii et, nii et oluline on see, et see vastaks ka lepingutele, aitäh. härra Tšultis. suur tänu, härra esimees. mina sooviksin tänada raportööri selle viimase info eest ja ka olukorra kohta mm, endises Jugoslaavia Makedoonia vabariigis. loomulikult äh, see kriis, mis endiselt ei ole lahendust leidnud, tekitab meile mured ja meie oleme öö, äh, oma kogemused äh, teinud ja mina olen ka kogemusi kogunud Albaaniaga ja ma arvan, et meie tegevus on õige, sellepärast et niikaua, kui kriis öö, eksisteeris, ei saanud me ka tegutseda ja seetõttu mina nõustun raportööri ettepanekuga, et hääletus edasi lükatakse, aga mis puudutab nüüd poliitilist kriisi, siis mul oleks selle kohta veel paar lühemat kommentaari. esiteks, niikaua kui poliitiline kriis jätkub ja ma loodan, et see loomulikult võimalikult kiiresti lõpeb, niikaua ei saa tegelikult äh, neid probleeme lahendada või arutada, kus me oleme eriarvamustel, sellepärast et see on ju ka konfliktide üheks ehm, põhipunktiks. ja nüüd, mis puudutab kriisi ja olukorra normaliseerumist, normaliseerumist, mis loodetavasti peatselt aset leiab, võimaldab siis meil ka edasi arutada teisi punkte. see puudutab poliiti-, see puudutab ka riigi poliitiliste jõudude omavastutust, nemad vastutavad ju selle kriisi lahendamise eest Füromis ja, ja mis puudutab äh, uut infot äh, sellest riigist, äh, siis äh, siis me näeme, et äh, ka majandus- ja sotsiaalkriisi tuleb mainida, sellepärast et majandus- ja sotsiaalkriisi mõjud on seal palju selgemalt nähtavad, kui siit raportist välja tuleb. ma sooviksin rääkida just noorsoo tööpuudus, praktiliselt kuuskümmend protsenti noortest on tööta. ja ma sooviksin raportorile, meile kõigile oma muudatusettepanekuga selgitada, mida see tähendab, et kui, kui me ei näita realistlikku pilti kui me ei anna ka stiimuleid selleks, et nendest probleemidest üle saada, siis ma kardan, et me ei suuda ületada ka poliitilist kriisi või ka nemad ei soo-, suuda ületada seda kriisi. nüüd paar märkust muudatusettepanekute kohta. iga kord, kui me räägime Füüromast, siis tõstatuvad teatavad probleemid. lugupeetud kolleegid, see on vale, kui me Füüromi ühinemist näeme Kreeka äh, probleemina, et Kreeka seda takistab. see on vale arusaam. seda ütleb keegi, kes ei ole valitsusparteis. ma ei kaitse ka äh, praegu valitsust, me oleme praegu Kreekas opositsioonis ja sellele probleemile ei saa niimoodi lihtsalt läheneda, öelda, et Kreeka takistab kogu seda protsessi ja kui Kreeka annab rohelise tule, siis kõik arengud lähevad sujuvamalt. nii et see kommentaar ähm, teksti kohta, jah, ma tean, et on eriarvamusi ähm, ja raportöör teab seda ka, aga nüüd on asi järgnevas. mina leian, et me ei saa, me ei saa nõuda, et ühinemisläbirääkimistega äh, alustatakse, alles siis lahendatakse nimeküsimus. kõigepealt me teeksime siis läbi väga pika aeganõudva menetluse ja siis jätame, jätame nimeküsimuse ÜRO-le lahendada me ei saa teisiti menetleda. kui me läheneme asjale teises järjekorras, siis ma arvan, et me tegelikult ei aita seda protsessi kuidagi. võib-olla mul ei ole õigus, aga, aga me peame siiski oma naaberriiki kuidagi abistama siseprobleemide lahendamisel. ja ma arvan, et sellest ei ole ka suurt abi ja selle kohta ma olen ka muudatusettepaneku esitanud, et, et ma ei usu, et raportöör on, on õigesti Äh, kirjutanud, kui ta, kui ta ütleb, et Makedoonia äh, kui sõna kasutatakse juba aastakümneid, sellepärast et praegu on lihtsalt tegu ajutise lahendusega. me ei ütle, et tegu oleks reegliga, aga tegu on äh, tegu on sellise ajutise eelarvamusega ja kui me sellega ei arvesta, siis me oleme lõpuks jällegi probleemidega silmitsi. Need on need minu põhimärkused ja veel üldisemad märkused. kui meile jääb selline mulje, et nimeküsimus on lihtsalt Füromi ja Kreeka vaheline kahepoolne küsimus ja kui see küsimus saab eraldi lõikes tähelepanu siis eiratakse seda, et tegu on rahvusvahelise probleemiga ja sellisel juhul ma arvan, et ei ole, see ei abista tegelikult ka probleemi äh, lahendamist. ma tean, et meil on erinevaid arvamusi, aga ma arvan, et raportöör peaks veel kaaluma seda, kus öö, äh, seda teemat käsitleda, sellepärast sellel on ka oma poliitiline mõju. lõpetuseks need märkused, mis puudutavad äh, majanduslikku olukorda siis äh, nendega tuleb arvestada, me oleme teinud ka mõningad muudatusettepanekud selle kohta, rohkem aega ma sellele kulutada ei soovi, aitäh teile. härra Tännak. suur tänu ka mina tahaksin äh, Richard Howardit äh, tänada, ta on jällegi väga tasakaalustatud dokumendi, kõigile meeltmööda dokumendi meile esitanud härra äh, ma ei tea, kas nende äh, erakondi on kunagi veel kõigile meeldivana kirjeldatud, aga igal juhul oleme esitanud terve muudatusettepaneku, muudatusettepaneku kolmkümmend üks, mis käsitleb küsimust, mis minu jaoks on oluline põhimõte. Äh, bilateraalsetes küsimustes ei tohi äh, seista ühe riigi edu ees kui riik viib läbi kõik vajalikud reformid, muudatusettepanek nelikümmend, mis puudutab seda, et tuleb riigi sooritusi hinnata liitumisprotsessiga käigus, muudatusettepanek sada seitse, mis on väga äh, oluline äh, ja teie südame äh, äh, asja, puudutab teie südame asja ja mis võib raporti edasilükkamise äh, põhjustada parlamendi poole pöördumine, nimelt on siin kõne all, nii et siis parlamendi äh, boikoteerimine ja parlamendist äh, väljaastumine tundub mulle täiesti mõistusepäratu äh, muu sada, muu sada kaks, muudatusettepanek sada kakskümmend üks kohtureformi kohta, sada kakskümmend üheksa koos proua Makoveiga, kus me, on juttu korruptsioonivastasest organisatsiooni, organiseeritud kuritegevuse vastasest võitlusest Montenegro ei olnud kandidaatriik ja nüüd peab läbirääkimisi liitumise äh, üle ja Makedoonia seitse-kaheksa aastat tagasi oli juba siis kandidaatriik. mina isiklikult olen Montenegro teemal raportööriks ja ma pean tunnistama, et äh, mul on väga kahju, et Makedoonia on nime küsimuse tõttu äh, jäänud niiviisi tupikseisu ja mm, ükskõik, mida minu fraktsioonil on võimalik teha, et neid toetada, me oleme valmis seda tegema aga seda eeldades, et parlamentaarse demokraatia probleem, äh, probleemid opositsiooniga saavad lahendatud ja nõukogu äh, saab esitada, nõukogule saab esitada positiivse ettepaneku läbirääkimiste alustamiseks, liitumisläbirääkimiste alustamiseks. suur tänu, ütleb proua Janakum me oleme sellel teemal juba varem rääkinud. tegelikult räägime sellest igal aastal, me räägime igal aastal Jugoslaavia Makedoonia Vabariigist ja oluline on see, milles probleem tegelikult seisneb. kas probleem seisneb selles, et Kreeka tema liitumisele ette astub? ei, sugugi mitte. probleeme tekitab äh, see, et on mitmeid puudujääke kohtusüsteemis, korruptsioon lokkab ajakirjandusvabadust ei austata, ajakirjanike õigusi ei austata nii nagu vaja. ja probleemiks on ka riigi nime küsimus, tegemist ei ole mitte öö, sugugi bilateraalse probleemiga, vaid rahvusvahelise probleemiga, millesse, mille riik on endale ise kaela tõmmanud. viimasel kohtumisel tegi Kreeka oma ettepaneku aga sellele pole äh, Makedoonia äh,, Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi osapool sugugi mitte vastanud. ja see riik peab, kui see riik peaks astuma Euroopa Liitu, äh, siis jah äh,, Kreeka ei astu sellele vastu, aga, aga Kreeka ei ole see, kes seda riiki praegu taga, tagasi hoiaks, see oleks, sedasi oleks vale arvata. see on kontekstiväline järeldus tegemist on riigiga, kus äh, on äh, poliitiline süsteem, millel on oma nõrgad kohad äh, parlamendi, opositsiooni, parlamendi eiramine ja nii edasi ja nii edasi. ei tea, kas on võimalik tõesti probleeme lahendada lähikuude jooksul ja loota, et me saame esindada oma positiivse soovituse pärast äh, probleemide kiiret lahendamist. see oleks tore, aga see pole sugugi mitte realistlik. ma teen ettepaneku, et meie komisjon äh, hääletaks reaalsuse poolt. miks me peaksime rea-, äh, reaalsuse ees silmi surgama, ehk sealt hääletamist edasi lükkama? me peame poliitilised seisukohad välja ütlema. mina leian, et äh, meie raportis peaksime me keskenduma reaalsusele ja reaalsus on meile kõigile selge, ma ei tea, miks me peaksime seda hääletamist edasi lükkama ja seda raportit edasi lükkama, lootes, et äh, probleemid lahendust leiavad. olukord ei saa äh, iseenesest äh, kuskile kaduda, probleemid ei kao iseenesest kuskile ja selleks peavad asjaosalised osapooled probleemidest olema teadlikud. tegemist on lihtsalt poliitilise probleemi küsimusega, mitte ainult opositsiooni tõrgetega. poliitiline süsteem lihtsalt äh, ei pea vett äh,. Neil on probleeme mitte ainult riigisiseselt, vaid ka rahvusvahelisel tasandil oma naabritega. kuidas te tahate, et selline riik üldsegi Euroopa Liitu astuks? härra Kirillov. Thank you, chairman. suur tänu, esimees ka mina tahaksin tänada raportööri äh, Richard Howardit äh, selle väga keerulise ülesande eest, äh, mida ta on pidanud ellu viima, ta on tõesti töötanud en-, üüratu energiaga selle riigi problemaatika kallal ja pole vähimatki kahtlust, me kõik tunneme, me kõik oleme huvitatud sellest, et see riik Euroopa Liiduga liituks Äh, seda enam, et tegemist on Lääne-Balkani piirkonnas niivõrd tähtsa liigiga, riigiga. sellise riigi liitumine Euroopa Liiduga tähendaks suuremat stabiilsust tulevikus. mis puudutab ettepanekut edasilükkamise kohta, siis mina arvan, et olukord on praegusel hetkel ebastabiilne ning ma arvan, et me peaksime tõesti pisut äh, hoogu võtma ja ootama aga ma ütlen ka otse välja, et on probleeme, mis on meile selle riigiga seoses silma hakanud juba mõnda aega. see suur nime probleem ja mõned riigid, mõned inimesed arvavad samas, et, et kõik asjad on äh, korras, tundes sellele riigile selle probleemi pärast kaasa. aga mina tunnen tõsist muret selle riigi demokraatlike standardite pärast ja ma tunnen tõsiselt muret suhete pärast nende inimestega, kelle etniline taust on teistsugune, ma tunnen äh, muret natsionalistlike puhangute pärast äh, Skopjas ja aga, aga seda paistab siin ei ole piisavalt äh, välja toodud see on äh, üllatav, üllatav on see, et mõned inimesed paistavad selle ees silmi sulgevat, võib-olla nad lihtsalt ei ole sellest teadlikud. see on oluline. ma loodan, et kui politsei saab parlamenti tulla ja poli-, poli- ja välja heita opositsiooni äh, liikmeid pärast seda, kui nad on äh, Äh, ajakirjanikud välja heitnud, äh, siis äh, tunneme me tõsist muret ja me peaksime ka oma seisukoha välja ütlema. raportööri ma tänaksin, aga komisjon seda teemat üldse ei puudutanud, raportöör puudutas. ainult Karl Pilt tegi avalduse pärast seda sündmust. kui me suhtume kriitiliselt opositsiooni, sellepärast, et opositsioon ei ole valmis parlamentaarses koostöös edasi e-, osalema, siis äh, teeme seda õigusega, olen nõus. kuid äh, mõelge samas selle peale, et kui teid heidetakse parlamendist välja ja siis palutakse lihtsalt, et tulge nüüd siis tagasi me peaksime väga tähelepanelikult jälg- äh,, järele mõtlema, mida me mõtleme sellest, mida me arvame sellest, kui parlamendiliikmed heidetakse politsei abil parlamendist välja. ja kuidas on tagatud nende kaitstus nii et äh, kui me tahame teha konstruktiivset tööd, äh, me peame pisut süviti minema selle küsimusega. Äh, muidu jäävad asjad lihtsalt õhku rippuma ja kui me tahame tulemusi, tuleb meil äh, survet avaldama, ütlema, öelda konkreetselt välja, mida me arvame selle riigi demokraatlike standardite ja selle riigi valitsuse kohta, äh, valitsuse kohta, mis ei ole alati olnud äh, demokraatlikult usaldusväärne, aga meie kipume selle ees silmi sulgema. aitäh! härra Posselt kõigepealt ma sooviksin öelda, et kõigepealt me peame tegelema jällegi komisjoni eduaruandega, eduaruandega sellise aasta kohta aasta kaks tuhat üksteist, kus Makedoonia, ma kordan, Makedoonia, Makedoonia, Makedoonia arengud on suurepäraselt äh, kirjeldatud ja ka see ähm, raport ilma kriitiliste punktideta kirjeldab samasugust arengut ja nüüd kolleeg Howitt, minu meelest on suurepärase ja väga tasakaalustatud teksti esitanud. ja mina jagan tema arvamust ja toetan seda kahel käel, et me ei peaks siin praegu hakkama kajastama neid vastuolusid, mis selles riigis aset leiavad, vaid äh, me peame Makedooniale näitama, et meil on ühine suund ja see tähendab, selle nimeks on kriteeriumitest kinnipidamine ja et meie Makedoonia erakondadelt ootame, et nad üheskoos teevad tööd Euroopa Liiduga ühinemise nimel, mitte aga vastutustundetult sisepoliitilisi ähm, tülisid äh, integratsiooniprotsessi äh, äh, kaela ei aja. ja siin Euroopa Parlamendis on ka mõningad poliitilised jõud, mis üritavad seda teha, on ka neid, kes on edumeelsemad ja härra Haavit on seda väga hästi oma raportis kajastanud. ma, ma arvan, et selle hääletamise edasilükkamine on mõistlik ja ka mina siiski sooviksin seda ettepanekut toetada. aga ma ma mõistan, mõista, milline peavalu on äh, härra Haavutil tekkinud sellega ja minul on see peavalu veelgi suurenenud, kui ma kuulsin arutelu teist poolt. sellepärast, et äh, tekib oht, et see kõigepealt äh, et seda kõigepealt täiesti mõistliku edasilükkamise taotlust valesti aru, sellest valesti aru saadakse ja et seda ka kuritarvitatakse. ja seda ei tohi kuritarvitada või sellest ei tohi valesti aru saada äh, nende poolt, kes riiki boikoteerivad ja see, nende poolt, kes äh, seda riiki provotseerivad, näitamaks, et nemad on edu saavutanud ja nad jätkavad oma boikoteerimist ja provotseerimist me ei lükka edasi hääletamist, et neid toetada, kes raskusi aruteludesse on toonud, vaid me lükkame edasi hääletuse selleks, et jõuda konsensuseni. teine punkt. me ei lükka hääletust edasi selleks, et anda nõukogule signaal ühinemisläbirääkimisi edasi lükata. ja kolleeg Tšernaku räägib kogu aeg liitumisest, aga me ei räägi, me ei ole siin, me ei räägi siin äh, liitumisest, vaid äh, peale kümmet aastat, kui riik on saanud äh, kandidaadi staatusse. peale seda, kui riik on praktiliselt kümme aastat olnud kandidaatriik, me peaksime lõppude lõpuks ka ühinemisläbirääkimistega alustama, selles on asi. ja hääletuse edasilükkamine mõne nädala võrra, seda ei, ei tohi ära kurista-, kuritarvitada need, kes ei soovi ühinemisläbirääkimisi alustada, soovivad selle edasi lükata ja veel ühte kolmandat valesti mõistmist ei tohi tekkida, nimelt see ühinemisläbirääkimiste alguse edasilükkamine, vabandust, ütleb ees, kõneleja, hääletamise edasilükkamine, seda ei tohi kuritarvitada selleks, et, et edasi lükata ühinemisläbirääkimisi, seda ei tohi kuritarvitada selleks, et seda niinimetatud nime küsimust edasi ehm, lahendamata hoida ja ma ütlen täiesti selgelt, mingit nimeküsimust ei ole olemas, see on ka, see ei ole mingi kahepoolne, ei mingi Euroopa ega rahvusvaheline küsimus. peale Kreeka ma ei tea mitte ühtegi teist riiki, kus see nimeküsimuse probleem eksisteerib, see eksisteerib ainult mõningate Kreeka poliitikute peades, see nimeküsimus, ja mina leian, et lõpetage ära riigi nime muutmine, selles osas on kuskil kulisside taga kokku lepitud äh, ja seda saaks juba ammu teha, aga et Makedoonia inimesed ennast nime, ise nimetavad äh, makedoonlasteks, seda ei saa ju neile keelata, me ei saa ju ka baierlastele keelata, et nad nimetaksid ennast äh, baierlasteks ja seetõttu on täiesti mõttetu sellise mängu edasimängimine ja seetõttu mina toetan kolleeg Howardi ettepanekut, aga me ei tohi me ei tohi siin äh, lasta juhtuda sellele, et seda manöövrit kuritarvitatakse või et sellest kuidagi valesti aru saadakse, aitäh. ilma mikrofonita. Postpone the vote, jah yeah. uh.... Our shadow Norika meie mm, variraportöör Žorika Nikolai ei ole täna siin kahjuks, kuid tahaksin tema sõnumi teile edasi anda. me õnnitleme teid äh, tasakaalustatud raporti hea töö ja kogu entusiasmi ja positiivse energia eest, mis te olete investeerinud sellesse raportisse suhetesse Makedoonia ja Euroopa Parlamendi vahel ning sellesse, et luua parem õhustik kõik, samas tahaksin öelda, et kõrgetasemeline poliitiline dialoog ei saa asendada poliitilist liitumisprotsessi. see on see, mida me soovime, kuid hiljutised sündmused on loonud uue olukorra. Teie raport, mis on väga positiivne ja mida kõik tahavad toetada, on muutumas virtuaalseks, sest reaalsus on täiesti vastupidine ja negatiivne ning lõhe reaalsuse ja teie raporti vahel muutub üha suuremaks. sellepärast usume, et edasilükkamine on hea kompromiss ja muidugi toimub alati võitlus äh, selle üle, miks midagi edasi lükati, kuidas sellest aru saada, kuid äh, siin on veel mõningad asjad, mida tahaksin mainida, Stefano Stanino oli seal ma ei tea kui palju kordi, käis seal ning volinik püüdis saavutada eeltingimusi, et positiivset mu sõnumit edastada, kuid lõpuks oli ta oma küsastust sunnitud edasi lükkama, sest eeltingimused ei olnud täidetud ning lõhe süveneb üha. Makedoonia vajub üha rohkem poliitilises, poliitilisse mädasohu ning tahaksin nüüd kasutada võimalust kutsuda üles poliitilisi liidreid Makedoonias peeglisse vaatamas, vaatama realistlikult ning lõpetama üksteiste, üksteise süüdistamine. Nad peavad leidma lahenduse tahaksin mainida veel midagi. Jorda-, Jordani jõe läänekallast. siin äh, kohtuvad äh, Kosovo väliminister neljandal äh, märtsil. Nad kohtuvad meiega siin Brüsselis. see on kõrgetasemeline dialoog ja kokkulepete rakendamine, kuid nad ei suhtle omavahel. nii et ma arvan, et tegemist on tõehetkega, me peame saatma siin väga selge sõnumi. nüüd hakkan rääkima edasi emakeeles, sest tahaksin midagi öelda rahvusliku identiteedi kohta ning tahaksin seda teha slaavi keeles. mina ise olen pärit Sloveeniast ja räägin sloveeni keelt ning see keel on slaavi keel Lääne-Balkanil on kaks slaavi rahvaste esindajad, bulgaarlased ja sloveenid ning nad kummardavad samu pühakuid, neil on samad poeedid, neil on samad kirjanikud, nad külastavad samu kloostreid ja nüüd me kuuleme, et makedoonlased ei ole enam slaavi rahvaste esindajad, nad kasutavad küll slaavi keelt ja kirillitsat ning slaavi grammatikat, kuid nad ei ole enam slaavi rahvas. mis siis öö, äh, saab bulgaarlastest? Makedoonia poliitiline eliit peaks olema teadlik sellest, et nad põhjustavad palju kahju ning muudavad öö, äh, võimatuks suheted naabrite vahel, kui teised Lääne-Balkani slaavi rahvad hakkaksid oma ajalugu samamoodi ümber kirjutama, siis lõpuks oleks kogu Euroopa balkaniseeritud kõige hullemas mõttes ma arvan, et tegemist on õige hetkega kutsuda üles valitsuserakondi ning ka opositsioonierakondi tagasi tulema eelajaloolise ajastu juurde ning võimaldama meil Euroopa Parlamendil vastu võtta kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eduraport sellisel kujul, nagu me oleme selle koostanud, kuid selleks peavad nad tegema jõupingutusi mõlemalt poolt, nii valitsuserakondade kui opositsioonierakondade poolt ning ainult sellisel juhul saaksime toetada oma raportööri. ning samuti saaks sellisel juhul komisjon ja nõukogu anda Makedooniale konkreetsed kuupäevad. ma tean, et meie häält kuuldakse ning ma tean, et tegemist on väga suure väljakutsega raportööri jaoks. tegemist on suure väljakutsega ka nende jaoks, kes peavad otsustama, kas nad avaldavad selle teksti, kuid mitte. ainult Makedoonia saab ennast ise aidata ja ka teisi riike, et saada positiivset hinnangut ning et neile antaks konkreetne läbirääkimiste alguse kuupäev. aitäh, nüüd saab sõna äh, härra Kumutsakos, palun. aitäh. poliitiline olukord Skopjes on väga problemaatiline. institutsioonid ei tööta enam, demokraatlikud standardid öö, äh, neid rikutakse iga päev ja äh, kogu olukord on väga kahetsusväärne. siin öeldi, et hoolimata sellest ei tohiks me ja ei tohiks me peatada oma julgustavaid sõnumeid, kuid kui Makedoonias on olukord üsna rahulik, siis me ütleme, et me peaksime neid julgustama, jätkama ja saatma positiivseid sõnumeid. kui asjad lähevad hullemaks, siis ütleme, et me ei tohiks samuti neid petta ega kurvastada, nii et me peaksime otsustama, et kui asjad on hästi, siis me julgustame neid ja kui asjad ei ole hästi, siis me kritiseerime neid tugevalt. aga sisuliselt nii et me ei saa kogu aeg positiivseid signaale saata, juhtugu mis iganes seal riigis. siis lähen teise kommentaari juurde. mõned kolleegid siin ründasid jälle Kreekat. tahaksin neilt küsida, kes võttis sõna hiljuti ülemkogu kohtumisel öeldes, et me ei tohiks veel liitumisläbirääkimisi alustada. kas see oli ainult Kreeka? ei, see oli veel üks naaberriik Bulgaaria ja ka mõned teised liikmesriigid olid kõhklevad, kuid Kreeka ja Bulgaaria olid otseselt selle vastu. Te teate, et probleem on ka sellega, et Albaanias on oma, Albaaniaga on omad probleemid Makedoonial. see tähendab, et kolm naabrit Kreeka, Bulgaaria ja Albaania omavad tõsiseid probleeme selle riigiga seoses ning siin selles demokraatlikas kojas osutame kahele partnerile, Bulgaariale ja Kreekale ja veel Albaaniale, kes on siis need narrid ja ainuke öö, tark siis siin on oleme siis meie, see on üsna naljakas härra Kukan, kui te kutsusite Makedoonia poliitikaid üles tegema üht või teist asja, siis eh, kas te mõtlesite sellele, et teile võidakse saata kirju minu eh, Kreeka eh, parlamendi liikmete poolt, kindlasti saadetakse teile mõningaid väga teravaid kirju, sest äh, kolmkümmend, nelikümmend parlamendiliiget äh, Kreeka parlamendis esindavad Makedooniat ja see on seotud selle äh, sõnaga Makedoonia tekstis, nii et kolleegid, äh, olukord on keeruline ja raske. meie strateegiline eesmärk on, et see riik liituks Euroopa Liiduga, kuid enne seda tuleb kõik probleemid lahendada. see on see, mida tahtsingi öelda ning tahtsin veel midagi Äh, lisada äh, kolleeg Janaku tarkadele sõnadele. aitäh! suur tänu, äh, ütleb härra Plenkovitš, selle positiivse märkuse eest raport raportööri tehtud töökohta, kellega ma kohtasin Skopjes, ma tean, kui järjekindel ta on oma jõupingutustes tuua Makedooniat Euroopa Liidule lähemale. minu sõnavõtt täna on seotud sarnase kogemusega Horvaatia puhul viimase viieteist aasta kohal, jooksul. kahekümne neljandal novembril kahe tuhandendal aastal Zagrebi tippkohtumistel algatati ESA lepe ning meie jaoks oli see, see hetk, kui ähm, hakati sõnadest tegudeni minema Euroopa Euroopa Liidu suhtes ning nüüd oleme nelja kuu kaugusel liitumisest, kuid Makedoonia sõprade puhul ei olnud olukord selline ning see, et nad on kandidaatriik kahe tuhande viiendast aastast peale ning et kahe tuhande üheksandast aastast peale kutsutakse komisjoni üles alustama liitumisläbirääkimisi Äh, tekitab palju frustratsiooni, sellepärast ei ole üllatav, et teatud edasilükkamised reformide puhul on möödapääsmatud. isegi siis, kui pidid algama kõrgetasemelise liitumisläbirääkimised, siis mis on selle instrumendi eesmärk, see on asenduseks korralike institutsionaalsetele suhetele äh, liitumise puhul ja seetõttu see raport, mis katab väga hästi komisjoni järeldused eelmise aasta oktoobrist näitab, mis suunas edasi tuleb minna. me arvame, et opositsioon peaks minema tagasi parlamenti, et parlamendi boikoteerimine ei ole viis seda probleemi lahendada ning loomulikult austan oma Kreeka kolleege, kuid meie tunneme väga tugevalt, et euro-, kahepoolsete teemade europiseerimine ei ole see, kuidas me saame edasi liikuma, see la-, takistab äh, laienemisprotsessi, aitäh. suur tänu. Äh, proua. proua Pakk, lugupeetud kolleegid ma sooviksin härra Howitit tema raporti puhul õnnitleda, mina leian, et see on hea raport ja ma arvan, et me peaksime siin arvestama ka kas midagi on juhtunud? ei, ei olegi midagi. aga me peame arvestama ka sellega, et see eduaruanne rajaneb loomulikult komisjoni kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eduaruandel, aga me ei saa silmi sulgeda selle Ähm, ees, mis on juhtunud vahepeal kaks tuhat kaksteist äh, sügisest äh, alates ja, ja mina teen seda ju ka Bosnia puhul. nii et kui ma ütleksin praegu, et tegu on ainult aastaga kaks tuhat üksteist, siis on veel liiga piiratud lähenemine. ma sooviksin ka öelda, et see nime küsimus, nime küsimus ei ole, nagu proua Tšenahku ütles, rahvusvaheline küsimus. see on, nagu härra Andre ütles, äh, kahepoolne küsimus me võime seda mõista või mitte, aga tegu on lihtsalt kahepoolse küsimusega, ei härra Howitt ega ka proua Pakk ega keegi, kedagi teist ei sega, et selle riigi nimi on Makedoonia. hästi. ma pean ütlema ka, et ma ei mõista ka kolleegi ja härra Kuka, et korra Kukan saab nüüd äh, Kreeka makedoonlastel kurjasid äh, kirju. Need makedoonlased, kes on Kreeka parlamendis, ma eeldan, et need on kreeklased ikka ju baierlased, kes Saksa parlamendis on, need on baierlased ja sakslased üheaegselt. nii et ma eeldan, et makedoonlased, kes on äh, valitud kreeklastena ikka Kreeka parlamenti, mitte, mitte makedoonlastena, ma, ma vist ei saa millestki aru, minu meelest see ei ole probleem, aga sellest tehakse probleem ja sellist asja ei tohiks aktsepteerida. teine asi, mida ma soovisin öelda, seda kolleegi, Bulgaaria kolleegi siin enam kohal ei ole kohalikud valimised, mida nüüd äh, hakatakse boikoteerima. mul on ka selle kohta küsimus esitatud ja, ja, ja ma tean, millise, ma juba olen näinud äh, boikotte Balkani riikides, Albaanias üritati seda teha, küll boikoteeriti äh, parlamenti, küll teisi erakondi ja nii edasi, nii et boikoteerimise traditsioon Balkani riikides on laialt levinud ükskõik, kes boikoteerib, see ei ole demokraatlik vahend, see on rumalus, see on lollus, sellepärast et äh, sellega jäetakse lihtsalt vastaspoolele kogu mänguruumi, see aga näitab, et riik ei ole küps. ja ma arvan, et äh, valitsevad äh, parteid Makedoonias soovivad Euroopa Liitu ja seetõttu meil on õigus, kui me neid kutsume üles valima minema ja kandidaate esitama ja seetõttu ka mina toetan hääletamise edasilükkamist, sellepärast et ma endiselt veel loodan, et sellised arengud ka võimalikuks saavad ja teiseks ma pean ütlema, et probleemid selles riigis on suured ja nad on suuremaks muutunud. ma tean, et kui Makedoonia see kahe tuhande viiendal aastal kandidaatriigi staatusse, siis ta sai selle teenitult, muidu ta ei oleks ju saanud seda staatust. aga et ta seni peab ootama, et ühend, ühinemisläbirääkimistega alustatakse, on täiesti absurdne. ja see on seotud ainult selle ühe asjaga, nime küsimusega. nüüd, et äh, riigis on tekkinud palju rohkem probleeme, kui kahe tuhande viiendal aastal neid oli, siis see on seotud sellega, et tänu sellele pidevale ebakindlusele, et kuidas asjad edasi lähevad, et tänu sellele on äh, natsionalismi ilmingud äh, selles riigis nagu ka naaberriikides suuremaks muutunud. ja ma ka le e-, ei leia, et me peaksime siin praegust äh, valitsust kiitma selle eest, et et nad natsionalismi ilminguid isegi toetavad ja igasuguseid mehi, naisi seal ei olegi ja äh, juhtivatel kohtadel äh, kiidetakse, ülistatakse, et see, aga ja see loomulikult õhutab ka naabreid sama tegema, nii et me oleme sattunud nõuaringi ja me peaksime sellest nõua, nõiaringist äh, läbi murdma, et me sellega, et me paneme paika ühinemisläbirääkimiste äh, kuupäeva ja ka nime küsimusel lahendame, sellepärast et äh, kuni need läbirääkimised aset leiavad, veel väga palju vett voolab merre. aga tuleb, nad peavad tegelema Aki kommuniteeriga ja, ja sellisel juhul nad äh, unustavad ära ka need natsionalistlikud rumalused, millega nad praegu tegelevad. ja nüüd ma sooviksin äh, Kreeka äh, kolleegidelt, kas mõned veel on siin kohal, mõned ikka veel on? kuidas taeva päralt need inimesed peaksid ennast nimetama, nad ei ole ju taevast kukkunud, nad on makedoonlased kas need on needsamad makedoonlased kui äh, Kreeka makedoonlased või on need need makedoonlased, kes elasid endise Makedoonia teises osas, see ei ole ju häbiasi. Nad ei saa ju ennast nimetada endisteks jugoslaavlasteks, inimestel peab olema nimi, rahval peab olema nimi. ja seetõttu peaks vähemalt jätma alles adjektiivi makedoonlane ma ei räägi siin sellest, me peaksime ilmtingimata riigile nime leidma ja, ja juba siin kolleeg ütles, et sellega, et see nime küsimus on juba lahendatud aga aga nüüd hakatakse uusi takistusi looma, öeldakse, et ei saa isegi omadussõnana Makedoonia, makedoonlast kasutada. et me ei saa ju inimestelt nende identiteeti röövida, kui me Kreeka makedoonlastelt ei ole nende identiteeti röövinud, siis me ei saaks ju ka Makedoonia makedoonlastelt äh, nende identiteeti röövida, nii et kui me natukene ligimise armastusest lähtuksime, siis oleks see probleem natu-, juba ammu lahendatud. jah yeah ja, ja rahvustevahelised äh, probleemid ka ainult teravnevad tänu sellele nimeküsimustele, et osadele on nimeküsimus ükskõik ja teistel ei ole. ning äh, ma näen, et äh, need, kes siin kohal on, need leiavad, et need ütlevad, meil ei ole õigus ja kummaline on see, et Kreeka ja Bulgaaria saadikud ütlevad ainult, et meie ei saagi sellest küsimusest kunagi aru saama, et võib-olla seal on mingisugune veel, mingisugune salanõu taga, millest me ei saagi kunagi aru saama. aitäh. aitäh ja nüüd eh, saab sõna kolleeg Ibris Sagic. Thank you, Chair. I understand that you still don't re- Suur tänu! <laughs> You're not listening to me. aitäh, ma saan aru, et endiselt ei saa minu äh, nimest äh, täpselt aru, aga see on igal juhul paremini juba hääldatud kui kaks päeva tagasi. ma annan teile veel natukene aega uh,. Yeah, it's easier uh,. Here's some health ma räägin edasi rootsi keeles. asi ei ole lihtne. ei ole lihtne siin peale Dorist äh, sõna võtta, kes väga põhjalikult ja väga hästi olukorda kirjeldas. ja ma olen sajaprotsendiliselt temaga nõus. ja ja ka härra Posselti sõnavõtuga olen ma täiesti nõus, aga sellegipoolest minupoolsed äh, paar märkust suurem osa nendest kolleegidest, kes on selle vastu, kes on selle vastu, et me hääletamise edasi lükkame, need ongi ju pärit Kreekast ja Bulgaariast ning suurem osa Kreeka kolleegidest ütles, et see ei ole kreeklaste süü et Makedoonias seni ei ole saanud Euroopa Liidu liikmesriiki. austatud kolleegid, mitte keegi ei ole siin öelnud, et Makedooniast saaks automaatselt äh, Euroopa Liidu liikmesriik, kui, kui mitte kreeklased ei oleks sinna seda takistanud. aga makedoonlased oleksid saanud vähemalt ühinemisläbirääkimistega alustada, kui kreeklased poleks selle vastu olnud ja see on see suur vahe ühinemisläbirääkimiste alguse ja, ja liitumise vahel on aastaid äh, läbirääkimisi ja, ja tööd mina esindan Rootsit, Rootsi ühinemisläbirääkimised kestsid rohkem kui viis aastat ja Kreek- või vabandust, Rootsis on ju olukord hoopis teistsugune, seal oli kakssada aastat äh, demokraatia rahumeelset arengut ja, ja kui juba Rootsi puhul see kestis viis aastat, siis mõtleme sellele, kui kaua need äh, ühinemisläbirääkimised kestavad sellise riigi puhul nagu Makedooniaga. Makedoonia, nii nagu ka teised Balkani riigid, väga, peavad väga palju saavutama, aga selleks, et seda saavutada, selleks äh, on üks eeltingimus, ühinemisläbirääkimiste algus ja seetõttu me oleme teinud ka selle ettepaneku, et ka Horvaatia oleks saanud äh, võimalikult kiiresti ühinemisläbirääkimistega alustada ja ja horvaatid ka kasutasid seda hetke ja seesama kehtib ka äh, Serbia ja, ja ka Makedoonia puhul sellepärast et ühinemisläbirääkimiste ajal me saame survestada reformide läbiviimist ja see tähendab seda, et kõike, kõiki neid ilminguid, mida me seni oleme kritiseerinud, me saame siis kõrvaldada tänu reformidele. ja nüüd veel Kreeka kolleegidele. Georgios, sa ütlesid, et tegu ei ole mitte ainult Kreekaga, vaid Bulgaariaga, kes on selle vastu. ma olen sellega nõus aastast kaks tuhat viis alates, kui Makedoonia sai kandidaatriigi staatuse, siis oli ainult Kreeka. ja me hoiatasime, et kui reformiprotsess ei jätku, ja see ei kehti mitte ainult selle riigi kohta, vaid ka teiste Balkani riikide kohta, et kui protsess ei jätku, siis natsionalismi ilmingud ainult hoogustuvad ja siis me, me tekitame ainult suuremaid probleeme. ja me selle eest ka hoiatasime teid. ja me nõudsime ka, et Serbia saaks äh, ühinemisläbirääkimiste alguseks kuupäeva, sellepärast et me ju hoiatasime, et natsionalismi ilmingud ainult sellele, aga nüüd, et mitte ainult Kreekal, vaid ka Bulgaarial on probleem selle riigiga, see ei ole mingi uudis, me ju hoiatasime sellegi eest juba aastaid tagasi. kui kui Kreeka endiselt takistab ühinemisläbirääkimiste algust, siis ähm, me ei saavuta mingeid edusamme. ja sellisel juhul ei, takistavateks riikideks ei ole mitte ainult Kreeka ja Bulgaaria, vaid nende liikmesriikide hulk suureneb. sellisel juhul ka natsionalismi ilmingud ainult suurenevad ja, ja isegi ei nähta enam nendest probleemidest äh, läbi, et on vaja reforme nende kõrvaldamiseks kui me soovime edusamme, soovime demokraatiat, siis me peame järgmise sammu astuma. iga, iga riik peab edasi liikuma, aga Makedoonia tammub juba aastaid paigal. ja mida kauem nad ootama peavad, seda hullemaks olukord muutub ja seetõttu mina leian, et me peame võimalikult kiiresti äh, oma tegevusega jätkama ja mina sooviksin härra Haavutit äh, tänada selle teksti eest ja ka tema äh, tahte eest jõuda parima kompromissini, mille alusel ka see riik saaks edasi tegutseda ja ka mina toetan sinu ettepanekut, aitäh! Uh, thank you very much uh,, Mr Chairman uh,. I understand that suur tänu, härra esimees, ma saan aru, et komisjon vaatab järgnevate nädalate jooksul läbi olukorra Makedoonias, tahaksin öelda, et um, raporti hinnang äh, peegeldab ka komisjoni eduraportit eelmisest aastat ning ka muudatusettepanekud, mida siin kommenteeriti. kui me väljastasime eduraporti eelmise aasta oktoobril, siis oli arusaamine, et kõrgetasemeline läbirääkimise protsess on aidanud läbi viia terve rea reforme, tõime välja ka puudujäägid, kuid meie suhtumine on see, et äh, parim võimalus edasi minna on läbirääkimiste raames ja seda ütlesime ka eduraportit väljastades, et äh, järgmise läbirääkimiste tasandile minemiseks on tagada reformid ja rahu ning me ei saa muidugi ignoreerida seda, mis äh, aset lei-, on vahepeal aset leidnud ning me oleme mures olukorra pärast ja äh, oleme frustreeritud sellepärast, et äh, poliitilise kriisi lahendamiseks ei ole midagi tehtud, see olukord venib ning komisjon koostöös rahvusvaheliste partneritega, kaasa arvatud USA-ga, on mitmel korral üles kutsunud mõlemaid erakondi leidma lahendust riigi huvides ning kutsunud üles ka austama äh, parlamendi institutsiooni ning äh, selle aluseks olevaid demokraatlikke väärtusi. raportöör Howitt ütles, et presidendi äh, algatus äh, viia läbi uurimine on oluline algatus, et tegeleda kahekümne neljanda detsembri sündmustega ning see peaks vältima tulevikus selliste sündmuste kordumist samuti on siin olnud terve rida algatusi, mida on ka arutatud. volinik Füüle on äh, regulaarselt äh, kontaktis erakondadega ning on ka äh, külastanud Skopjet, ka peadirektor Sanino on seda, on mitmel korral külastanud, eelmisel nädalal külastus lükati edasi ning me tundsime, et ajastus ei olnud poliitilise olukorra tõttu hea ning tahtsime talle anda neile anda rohkem aega, et leida lahendus olukorrale, see ei tähenda, et kõrgetasemelise läbirääkimisdialoogi oleksime peatanud, vastupidi, siin meil on terve rida tehnilisi kohtumisi, mis leiavad esin-, endiselt aset ning äh, terve rida ettevalmistavaid kohtumisi samuti. seetõttu on olukord veelgi frustreerivam, kuivõrd meil on elemendid, äh, mida me tahaksime kevadel edasi viia ning äh, praeguses olukorras jätkame oma ettevalmistavat tööd ja erinevalt teist peame järgnevate päevade ja nädalate jooksul toimuva kokku võtma. aitäh! Uh, you... ma pean uh, edasi andma Janus Kassiliidis tervitussõnad, kellega ma just uh, telefonitsi rääkisin, temast sai välisminister ja ta soovib teid kõiki tervitada. ja kui ta tuleb nõukogule, siis ta soovib ka siia tulla, et öelda meile eh, nägemist ja minu meelest on väga hea, et eh, tema eh, võtab üle välisministri ametikoha väga-väga olulise, keerulises olukorras oma riigis ja ma teeksin veel ühe lühikese kommentaari, enne kui sõna saab härra Howitt. mind huvitaks väga, härra Howitt, see boikoti küsimus. mina leian, et äh, boikoti tee valimine ei ole sugugi mitte õige, seda juba paljud on siin maininud. Äh, ja parlamenti niimoodi kohalda ei ole minu meelest õige lahendus ja see tegelikult ainult kahjustab omaenda riiki. me peame tagama ja me peame näge-, me peame arvestama ka sellega, et ka Albaanias üritatakse täpselt äh, sama teha. ja seetõttu see ei peaks andma meile põhjust äh, Eh, peaks andma meile põhjust meie oma tegevusi eh, edasi eh, lükkama, sellepärast et vastasel korral me näeme sellist blokeerimist ka edaspidi ja, ja me näeme, et sellega me kallame vett ainult vastasleeri veskile. opositsiooni ülesanne on kritiseerida valitsust, Albaanias on see niimoodi olnud, aga siin oli ka veel üks lisaelement nimelt, et kas siin, kas siin on tegu ainult parteipoliitiliste küsimustega või on siin tegu ka etniliste küsimustega? et need Makedoonia ja Albaania parteid, see diferentseeritus huvitaks mind natukene, sellepärast kui boikott on seotud ka sellega, siis tegu on pigem etniliste probleemidega selles riigis. sellel probleemil hoopis teine mõõde ja ma arvan, et me peame ka seda, seda vahet tegema. mis puudutab nime küsimust teate, see on ime küsimus, see on igav. aga see igavuse tunne on seotud selle lähenemisviisiga, mis on kreeklastel ja mis on ka teistel. sellepärast, et kui me soovime saada naabri nõusolekut ja, ja siin see ja see tekitab põletikke naabrite juures, siis me ei peaks hakkama äh, kiirteid nimetama Aleksander Suure nimega, proua Pakk juba mainis seda ja et siin üritatakse võita identiteeti, mida varem ei olnudki ja, ja et see identiteet satub vastuollu teises riigis esi, oleva rahvusidentiteediga, siis äh, siis see tekitab ka probleeme. ma olen nõus sellega, et tegu ei ole mitte rahvusvahelise küsimusega, vaid tegu on kahepoolse küsimusega, kahepoolse küsimusega. mida saab lahendada, mida saab lahendada ÜRO raames, aga, aga tegu, aga tegu on ikkagi kahepoolse küsimusega millele ei tohiks, mille, mille tõttu ei tohiks ka Euroopa Liidu surve sellele suureneda. me peaksime selle küsimuse lahendamise jätma ÜRO-le ja, ja me peame seda kriitiliselt vaatama. ma ei ole nii kursis nende asjadega. aga minu meelest me ei tohiks asjal sedasi kulgeda, lasta, et mõlemad riigid ainult suurema surve alla satuvad, et, et et nii nõukogus nõukogus kui ka komisjoni läbirääkimismehhanismide raames tuleb aina rohkem ja rohkem sellele tähelepanu pöörata. siin tuleb arvestada see, et Euroopa Liidu perspektiiv äh, sõltub ära ja et ka oma riigi tulevik sõltub ära sellisest küsimusest äh,, sellest, seda ma ei ole kunagi mõistnud, ma eh, peaks ütlema, et Skopjas ei ole väga mõistlikult eh, tegutsetud ja tuleb ka öelda, et kannatus, kannatus kaob ja kas ja, ja kel, kes sellest kasu saab. ja et äh, nii väikestest asjadest või sellisest, sellisest küsimusest äh, sõltub ära oma riigi, oma rahva tulevik, äh, sellest, sellisest lähenemisest ma ei saa aru. ja võib-olla on, liiga paljud on siin lootnud, et kui nad venitavad, et siis nad võidavad aga paistab, et see ei ole sugugi mitte lahendust toonud ja nüüd on sõna härra raportööril veel lõppmärkusteks, palun. kõigepealt tahaksin öelda, et mõnel päeval tunnen suurt uhkust Euroopa Parlamendi liikmeks olemise üle. Thank you, chair uh,. It was not my intention to ask for the floor, but I... aitäh, ma ei äh, tahtnud sõna võtta äh, tegemist oli otsese küsimusega, ärge hakake siin äh, Kreeka teemat äh, üles võtma, ei, ma äh, vastan nendele küsimustele, mis olid mulle suunatud, ütleb kõneleja. kõigepealt, härra esimees, kallid kolleegid, tahaksin üle korrata midagi, mis, mm, mida ma olen mitu korda juba siin öelnud et Kreeka strateegiline eesmärk on kaasata kõik oma naabrid meie perekonda. see peaks olema kõigile selge, me ei taha, see ei too meile mingit kasu, et Euroopa Liidu kaardi peal oleks Balkani riikide koha peal must auk, me ei taha kedagi välja jätta, eriti mitte Makedooniat, meie naabrit, kuid siin on teatud probleemid mis puudutab seda küsimust, mille tõstatas äh, proua Pakk, mida, kuidas me peaksime neid inimesi nimetama äh,? ilmselt ta kuulis ka, mida härra Katšin ütles. kui ta tahab vastust, siis ma võin talle vastuse anda, slaavi makedoonlased. see oleks väga lihtne lahendus nii ajalooliselt kui ka faktiliselt oleks see korrektne. mis ja te oleksite pidanud niimoodi reageerima ka, kui ülemkogu rääkis. mis puudutab siis seda küsimust, et üks riik peab ootama kümme aastat enne läbirääkimiste algamist, mõned riigid peaksid olema sama tundlikud ka Türgi suhtes, kes ootab juba nelikümmend aastat ja ma tean, et vastuseis tuleb Euroopa Liidu suuremate liikmete poolt, eriti eh, nende poolt, eh, kus on probleem eh, inimeste vaba liiklemisega meil on vaja konsensust, et äh, saavutada konsensust ja Kreeka andis oma positiivse hääle selleks, et meie naaberriik saaks kandidaatriigi staatuse, lootes, et see hea tahte avaldus ähm, muudaks pisut nendepoolset suhtumist ja aitaks äh, kaasa produktiivsele lähenemisele läbirääkimistel. vastupidiselt aga saime nende poolt veelgi öö, äh, negatiivsemad reaktsioonid, nii et öö, äh, miks meie peaksime alati oma seisukohta muutma? ja lõpuks öö, tahaksin veel öelda, et öö, selle vaidluse iseloom on selline, et öö, kui on ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioon, siis kuidas me seda teemat nimetame, kas see on rahvusvaheline või kahepoolne mm, resolutsioon? siin on äh, mitu sellist resolutsiooni ja minu teadmised rahvusvahelisest õigusest äh, on sellised, et tegemist on rahvusvahelise teemaga ning äh, ja mis ahah, härra Krevski on siin ainuke tark ja ülejäänud naaberriigid Albaania, Kreeka ja Bulgaaria on need narrid siin. ma peaksin veel ütlema, et läbirääkimised Türgiga leiavad aset aastast kaks tuhat viis. kolleeg Howard, palun, teil on sõna. mul on väga kahju, et see arutelu lõppes nüüd äh, sellise avaldusega. Open the debate on the Greek issue again. nagu ma ütlesin, ma ma ütlesin, et äh, tegemist oli, äh, kuna tegemist oli Kreeka kolleegi isikliku küsimusega, andsin sõna, aga Kreeka küsimust ma uuesti tõstatada ei tahaks. selles asi ongi. proua Pakk küsis, kas kreeklased on veel kohal ja siis on ainult kohal härra Komotsakos ja ja mul ei ole midagi kolleegide vastu, aga nendele küsimustele tuleb ju vastata. ma ei vast-, ma ei katkestanud teid, ütleb härra äh, äh aga, aga ta ju küsis, proua Pakk ju küsis, kas siin on veel kreeklasi ja ma ütlesin, et mina olen ju veel siin, et ma loo-, ma lihtsalt tahtsin, et proua Pakk saab kohe vastuse. härra Howard Much, suur tänu, lugupeetud esimees. ma ütlesin, et on kahetsusväärne, et see äh, punkt jäi meie arutelu lõppu, aga see arutelu on kestnud juba nüüd juba poolteist tundi ja pean ütlema, et on päevi, mil ma olen väga uhke äh, selle üle, et ma olen Euroopa Parlamendi liige ja, ja täna on üks sellistest päevadest, äh, sellepärast et meil on siin väga palju üksmeelt suure osa parlamendiliikmete vahel, hoolimata sellest, millisest poliitilisest perekonnast nad pärit on ja ma arvan, et tänane arutelu näitas seda suurepäraselt, tahaksin avaldada tunnustust kõikidele kolleegidele, kes olid valmis, äh, koostöövalmid äh, arutelus osalema. Jevgeni Kirillov, ma tean, äh, tal on väga Äh, selged seisukohad, nad olid, ta oli valmis äh, äh, siin osalema täielikus koostöö valmiduses, härra Kukan, te olete suurepärane parlamentär, tänan teid teie, teie sõnade eest, tahaksin tänada ka kõiki, kõiki variraportööri, härra Katsin, äh, rääkisin proua Nikolaiga Rumeeniast äh, ja meie äh, suhtlus on olnud tihe ja ma usun, et meie ühtsus selle teemaga seoses aitab saata tugevama sõnumi, sõdumi Jugoslaavia, Makedoonia vabariigi äh, rahvale ja liidritele ja saata rahvale üldiselt sõnumi meie Euroopa Parlamendi liikmete seisukohtade kohta. ja esimees Brock, lugesin huviga teie kommentaare, mille te saatsite varem, kuulasin ka teie ahastust täna, kuulasin äh, ka teie sõnavõttu eelmisel aastal, kui käsitleti minu raportist, ma jagan teie meeleheidet, äh, ma olen tänulik teile sellise äh, meeleheite ahastuse eest meie väliskomisjoni esimehena. aga ütlen teile, et ma ei usu, et see boikott tuleneks etnilisest äh, probleemist, tegemist on etniliselt makedoonili-, ma-, Makedoonia eranik, erakondade vahelise vaidlusega, aga ega see iseenesest äh, selle tüli tähtsust vähenda aga sellegipoolest tahaksin tänada teid isikliku, teie isikliku pühendumuse eest, millest on kasu mulle ja see aitab ka parlamendil tervikuna oma seisukohti paremini välja kujundada. nagu ütlesite teie ja nagu ütles proua Doris Pakk, me tahame survet avaldada, see on õige ja minu ettepanek edasilükkamiseks ei ole mitte aja võitmise eesmärgil, vaid äh, just nimelt surve avaldamise eesmärgil. keegi ei taha rohkem venitada, teie ei taha venitada, mina ei taha venitada, vaid äh, meie eesmärgiks on lihtsalt survet avaldada, et me lõpuks ometi äh, saavutaksime edu. aga teile lugupeetud esimees ja kallid kolleegid, ütleksin ma, et ma arvan, et me saame survet avaldada ka oma liikmesriikidele. liikmesriigid võiksid nõukogus näidata tugevamalt ka oma poliitilist tahet ja ma usun, et teie liikmesriikides ja ka minu kodumaal tuleks seda sõnumit samuti edastada. meie peame oma lubadustest Euroopa Liidu liikmesriikidena kinni pidama ja Euroopa Parlament aitab seda tulevikus teha aga konkreetsete teemade kohta, mida siin tõstatati, härra Tänak eh, ehk aitab mind eh, võib-olla mõningad asjad, et mulle kahe äh, silma vahele härra Stojanovi muudatusettepanekud äh, ei ole minu arvates sellised üldise üksmeele muudatusettepanekud, kui äh, see varem kõrvust mööda läks, siis paluks see protokolli panna, mida ütles äh, tema ja mida ütles härra Posselt, et me ei tahaks, et meie edasilükkamise ja härra Kukaniga oleme ka rääkinud sellest, et me ei tahaks, et edasilükkamine tähendaks lihtsalt meie isiklikku äh, Äh, positsiooni, mm, vaid me jätkame arutelusid raportööride, variraportööridega, olen täielikult nõus, et me peaksime võib-olla tegema täpsustava avalduse ja äh, kõik äh, fraktsioonide esindajad, kes kuulavad seda arutelu, katsugeme enne oh, homme pärastlõunat kella nelja kokkuleppele jõuda selles küsimuses, sellepärast et ma ei tahaks, et meie kavatsusi valesti tõlgendatakse ja mina ei taha mingisuguseid otsuseid äh, äh, ainuisikuliselt teha, ma olen äh, langetanud otsuse astuda üles boikoti vastu ja ma arvan, et ma loodan, et kõik osapooled tunnevad meie pool pöördumisest, et me leiame, et kõik äh, konflikti osapooled peavad aitama selle konflikti lahendamisele kaasa. härra Kumutsakis ja teised. Teile ütleksin nii palju. mõnikord siin parlamendis Äh, kuuldu ei ühti sellega, mida ma kuulen siis, kui ma lähen koha peale või naaberriikidesse. Äh, võib-olla tõesti tundub, tundub, et edu ei ole saavutatud äh, nimevaidluse lahendamises, aga tegelikult on saavutatud palju. mida ütles peaminister Skopjas? mõelge selle peale ja meie peaksime sellist avanemisliikumist toetama, mitte pidurdama tahaksin tänada härra Brankovitši väga sisuka sõnavõtu eest, mis oli heaks sõnumiks meile kõigile, nii et minu isiklik tänu teile ja paluksin protokolli kirja panna, et kõrgetasemeline ühinemis- või liitumisdialoog ei ole mingisugune asendus liitumisläbirääkimistele, kuid ma leian, et see aitaks läbirääkimisi, liitumisläbirääkimiste protsessi algatada. proua Ibri Saagits, ma ei tea, kas mul õnnestus teie nime hääldada paremini kui härra Brock. kui tõesti, siis äh, on tegemist ühe küsimusega, milles ma tulen paremini, olen paremini oma ülesannete kõrgusel kui härra esimees, aga tõesti jah me seisame silmitsi äärmusliku natsionalismi ohuga nii Balkani riikides kui ka Euroopas ja selline äärmuslik rahvuslus äh, kogub ainult jõudu, mida rohkem me venitame. nii et suur tänu, et äh, selle teema tõstatasite ja lugupeetud esimees, lõpetuseks ütleksin sedasama, mida ütlesin äh, Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis nädal aega tagasi. Äh, loodan, et see arutelu on positiivseks sõnumiks, näitab, et Euroopa Parlament töö toetab äh, Jugoslaavia Makedoonia Vabariiki ja selle riigi tulevikku tulevikus, kuid me toetame seda liitumist ainult sel määral, kui seda liitumist on valmis toetama selle riigi liidrid, erakonnad ja rahvas ja see on meie väljakutse sellele riigile ja rahvale. ma arvan, et äh, suurem osa nõustub sellega, et me lükkame hääletamise edasi aga ainult ühe koosoleku võrra. sellepärast, et kui äh, Äh, välja tuleb, et äh, mis on selle boikoti tegelik äh, põhjus, siis see ei anna meile põhjust sinna hääletamist edasi lükata. nii et ma lükkan hääletamise edasi ühe meie komisjoni koosoleku toimumise võrra, nii et kas te olete sellega nõus? väga hea sellisel juhul on võimalus veel kolleegil isikliku avalduse jaoks sõna võtta. lugupeetud esimees. Te ei andnud mulle just hetk tagasi äh, võimalust paari asjaolu täpsustada ja nendes tingimustes paluksin ma teil äh, mitte arvestada kuue fraktsiooni toetusega äh, hääletuse edasilükkamisele. ma ei tea, kas see mõjutab äh, reaalset olukorda, kuid meie enam seda edasilükkamist ei toeta. ta on sellisel juhul? sellisel juhul kuue fraktsioon meie äsja otsustatud ei toeta ja nüüd päevakorrapunkt seitse, naiste õigused ühinevates Balkani riikides. ja arvamuse koostajaks on proua Poskort. Anna, palun. jah, meie kolleeg Poskurt, kes oli raportöör, ei saa täna siin olla, kuid ta jättis mulle siia kirjalikud märkused, mis ma tema nimel ette loen naiste õiguste küsimus peab olema potentsiaalsete kandidaatriikidega kesksel kohal, eriti just Balkani riikide puhul, selle asemel, et neid mainida kas ühes-kahes lõigus. peab tagama, et inim-, et naiste õiguste alal tehtavad edusammud on selgelt äh, eduraportites välja toodud. rahastamine peaks olema suunatud naiste õiguste soodustamise arendamisele pii-, selles piirkonnas, naiste osalemine tööturul, nende esindatus võrdsel tasandil poliitikas ning naiste julgustamine ettevõtluses peab olema julgustatud, samuti peavad inimesed, peavad naised olema rohkem aktiivsed ühiskonnas, võitlus inimkaubanduse ning prostitutsiooni vastu on oluline ning me peame rohkem pühenduma nende küsimuste lahendamisele vägivalla ohvrite kaitse peab olema regioonis tagatud, me ter-, avaldame heameelt muudatusettepanekute üle ja täname kolleege nende eest. tegemist on olulistele küsimustele suunatud muudatusettepanekutega ning püüame neid kombineerida kompromissettepanekutes, eriti mis puudutab tööõigust, soopõhist vägivalda ning inimkaubandust ja oleme valmis kuulama ära kõik kommentaarid proua Pakk, suur tänu, mina võin ainult toetada proua Komeši sõnu, see äh, raport, sellega on kõik korras ähm muudatusettepanekuid on väga palju esitatud, nii et mind tõesti huvitab, kuidas üritatakse kompromissmuudatusettepanekuteni jõuda. oluline on see, et kui toimuvad läbirääkimised riikide vahel, et siis arutatakse ka naiste õiguste küsimust, naiste kaasatust ühiskonna tegevusse, naiste kaasatus tööturule, et see, see, need küsimused peaksid suuremat rolli mängima kui seni. ja ma natukene küll tõrgun, et kui ma näen sõnu, et see peab olema prioriteet ja nii edasi, aga sellegipoolest see peaks olema oluline aspekt igas eduaruandes ja me peaksime ka viitama äh, naiste kaasatusele ja esindatusele äh, kodanikuühiskonnas ja ka poliitilistes organites, et seda äh, rolli tugevdatakse, ma arvan, et seda, sellele me võime pidevalt viidata, sellised probleemid on meil ju ka oma koduriikides, aga kui me seda kohe juure tasandil ei hakka muutma, siis hiljem on seda väga keeruline muuta. punkt üheksa, äh, siin räägitakse rehabiliteerimisest, vägivalla ohvrite rehabiliteerimisest ja ja neid äh, probleeme on endiselt väga palju, eriti kui ma mõtlen Bosnia-Hertsegoviinale, et et õiglus, õiglus, mis peab neile osaks saama äh, komisjon peab selles küsimuses eh, ka rohkem survestama, et see tõesti tegelikkuseks saab ja mul ei ole muidu probleeme, aga ühe muudatusettepanekuga mul probleem on, seal öeldakse, et naistel ei ole eh, võrdset juurdepääsu haridusele, aga see on rumalus, neil on samasugune juurdepääs eh, haridusele, kus aga juurdepääsu nii palju ei ole, kus on tõesti parandamisvajadus, on just juurdepääs tööturule ja kutseõppele. aitäh, proua Lunatšik, palun! Thank you also uh, suur tänu! ka minu poolt tahaksin ka omalt poolt tänada raportööri ja üldiselt me oleme kõik ühel meelel äh, selle teema küsimuses äh, ja proua Anna Komes mainis seda, äh, proua Doris Pakk mainis seda, aga mainiksin mõningaid muudatusettepanekuid, mille me esitasime ja mis on olulised, siin mainiti seda äh, sõjakuritegude ohvrite küsimust, olgu tegemist siis vägistamise või teise kuriteoga ja ma arvan, et nemad tuleb ka siia kindlasti raportisse kaasata siis äh, muudatusettepanek, milles keskendutakse äh, kvootidele, äh, minu meelest väga hea Kosovos ja Montenegros on selles küsimuses edusammu saavutatud, see aitaks otsustusprotsesside kõikidel tasanditel naiste osalust suurendada ka poliitilises elus, samuti muudatusettepanek, mis puudutab soolist võrdõiguslikkust ja diskrimineerimist seksuaalse sättumuse ja homofoobia äh, äh, leviku vastu äh, ja ma arvan, et igal juhul meie ettepaneku esitamine äh, Välisasjade Komisjonile on äh, vajalik äh, ja ma arvan, et me oleme kõik ühel meelel, võib-olla pisiasjades on pisut eriarvamusi, kuid kompromisse on võimalik igal juhul saavutada proua äh, Gomes, äh, proua Pakk, proua Lunatšek on nõus sellises küsimuses, äh, härra Šuntis, ma olen nõus, ma loodan, et te olete nüüd minuga nõus, see muudab mind ärevaks võib-olla. Mm, see tähendab, et Balkani riikides on siiski veel mingeid võimalusi, selgitage pisut olukorda, härra Huntis ma katsun jah, teie ülesannet teile kergemaks muutuda, probleemiks on see, et äh, tegelikult teie ise ei aidanud asjale kaasa. kui me siin arutleme, siis ei peaks äh, ainult suurtele fraktsioonidele sõna andma, aga väikesed fraktsioonid, väikesed fraktsioonid äh, peaksid samuti saama kõneaega ja pöördun selle küsimuse juurde kunagi tagasi, nüüd ma tahaksin väga rääkida sellest raportist, et öelda, et minu fraktsioon ja variraportöör, minu fraktsiooni variraportöör on selle äh, äh, selle arvamusega nõus, mis on nii oluline Balkani riikidele, on mõningad asjaolud, mis meie tähelepanu on äh, tõmmanud tegemist on kandidaatriikidega, kandidaatriikide liikmed võivad äh, vastu võtta meetmeid, mis on, äh, liiguvad õiges suunas äh, ja teenivad õigeid eesmärke, kuid rakendamises on tõsiselt puudujääke. ja kõikides riikides on sellega probleeme. niisiis liitumisprotsessis tuleb arvesse võtta ka naiste olukorda ja võrdse kohtlemise põhimõtte olukorda. sellest ei saa üle ega üle ümber. siis veel. raportöör on tõstatanud siin erinevad, erinevaid teemasid, ka proua Kornelinsen main-, on neid maininud ja tegemist on võtame siin näiteks äh, seksuaalse ärakasutamise, prostitutsiooni, äh, äh, organiseeritud kuritegevus, tegemist on organiseeritud kuritegevusega ja mis on selles maailma osas üsna levinud ja koostades selliseid raporteid, selliseid arvamusi, siis peab võitlema ka organiseeritud kuritegevuse vastu ja seda rõhutama jah, härra Tšuntis, ma juba eeldasin, et teist ei ole abi selles küsimuses, aga see on teil õigus. nüüd esimese küsimuse juurde tagasi. Te saite, te saite sõna ja saite sõna enne suuremate fraktsioonide esindajaid ja te rääkisite, te rääkisite ainult selle teema Äh, kohta, mille esitas raportöör, nii et ärge hakake siin äh, just väitma, et te sõna ei saanud. neljandal märtsil toimub äh, hääletus. ja siis aprillis toimub täiskogu hääletus ja nüüd kaheksas päevakorrapunkt äh, Euroopa Liidu Hiina äh, leping ja härra Tänak. suur tänu. minu kommentaarid pärast äh, seda, kui äh, on öeldud, et härra Kasuliidis sai Küprose välisministriks, viis välisministrit kahekümne seitsmes liikmesriigis on endiselt Euroopa Parlamendi liikmes, liikmed ja see on üsna muljetavaldav Hispaania, Portugal, Soome, Belgia ja Küpros. ainult kolm Äh, Euroopa Parlamenti on eelmised endised välisministrid, härra Kuuk on siin viibijatest, aga huvitavad äh, arvud, eks ole, kui keegi midagi veel sellest äh, teab ja on mulle midagi, mingit statistikat lisada, oleksin väga huvitatud. mis puudutab seda arvamust, siis ma pidin õppima kiiresti, õppima kaubandusläbirääkimistest, mis ei olnud minu pädevusvaldkond ja ma olen analüüsinud olukorda põhjalikult pärast Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia liitumist Euroopa Liiduga ja olen nüüd veendunud, et Hiina Rahvavabariik peaks saama Euroopa Liidult äh, hüvituse, kuivõrd äh, nad on äh, kaotanud nende kahe liig, riigi liitumise kaudu Euroopa Liiduga ja nüüd ei ole neil samad tariifid enam Hiinaga, mis neil olid enne ühinemist. nii et põhimõtteliselt, mis puudutab juurdepääsu neile kahele turule, siis on Hiina jäänud kaotajaks ning neile tuleb see hüvitada ja komisjoni ettepanek on põhjendatud hüvitise, mõistliku hüvitise mõiste piiris ja seetõttu olen siia siis teinud lühikese seletuse äh, ja võin teile kinnitada, et olles asjaga põhjalikult tutvunud, ei kõhkle ma hetkekski, äh, kui äh, kutsun üles meie väliskomisjoni, juhtkomisjoni, Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjoni esitama parlamendile ettepanekut Äh, oma heakskiidu andmiseks äh, sellele äh, lepingule. nii palju siis sellest, ma arvan, et selles küsimuses tegelikult mingit suuremat arutelu vaja ei ole. aitäh! aitäh ka selle eest, et lühidalt, et see arvutus, tõesti, me peame seda edasi viima. siin on ka endised peaministrid, kolm tükki, Jäätenmägi, Peterle ja veel üks kolleeg. arvatavasti on neid isegi rohkem me peaksime võib-olla vaatama, palju välisministreid, volinikke, peaministreid meie ridades on olnud või on. sellisel juhul me võime päris huvitavate konstellatsioonideni jõuda. siis, kui oli veel TVU kogu olemas, siis seal äh, Saksamaa president ütles, et, et äh, Euroopa Liit ei ole võimeline olukorda kontrollima ja Jacques Santer Jacques Santer ütles, et ütles, et et tõepoolest peale mõningate endiste välisministrite, kaitseministrite, peaministrite ei ole keegi võimeline seda tegema, nii et tihti on see mulje, et et avalikkus üldse ei tea, kuidas me siin oma tööd teeme, nii et ma arvan, et me peaksime palju eneseteadlikumalt äh, esinema. suur tänu ja nüüd härra Kukan. Mr Kukan. Thank you, Mr Chairman, on behalf of the EP. aitäh, ähm, Rahvapart-, Rahvapartei raportööri härra Ungureanu nimel, kes ei saa täna siin olla, tahaksin edasi anda teile tema sõnumi, see on väga lihtne ja lühike ja kena. kõigepealt tänu raportöör härra Tännokile selle arvamuse eest, Rahvapartei avaldab heameelt Euroopa Liidu ja Hiina vahelise leppe allkirjastamise üle, sest see viib sisse kompensatoorse tariifide süsteemi äh, vastavalt äh, Rumeenia ja Bulgaaria liitumisele Euroopa Liidule Rahvapartei leiab, et on olulise, tegemist olulise sammuga Rumeenia ja Bulgaaria jaoks ning äh, üldisemas plaanis Euroopa Liidu-Hiina vahelistes suhetes ning äh, Euroopa Liidu jaoks on olulised mitmepoolsed kaubandusreeglid ning kokkulepped WTO tasandil sellepärast Äh, toetame härra Tanaka ettepanekut ning leiame, et arvamus võib äh, edasi, äh, arvamuse võib edasi saata pädevale komisjonile. aitäh, me oleme leidnud veel kolm peaministrit, härra Verhofstadt, härra Janis ja härra Teha. nii et hetkel on neid kolm meie andmetel kuus, vabandust. kui kellelgi midagi lisada ei ole, siis äh, kohtume järgmisel korral, head õhtut teile! palju edu teile ja tundub, et äh, Berlusconil ja Grillol on äh, enamus nüüd senatis pal-, Itaalias. selge ei ole see olukord veel, aga tundub, et nii on